friends, you are... head sõbrad, ütlen teile tere tulemast. ja olles äh, tööhõivekomisjoni esimene aseesinaine, on mul väga hea meel teid kõiki siin näha. parlamendi poolt on meil tegelikult äh, Eurofondiga väga lähedased suhted sellepärast et me saame Eurofondilt niivõrd palju äh, igasuguseid fakte ja arvandmeid, äh, nii et saame oma tööd siin paremini teha. ja sellepärast ongi meil hea meel. avada tänane päev huvitava programmiga loomulikult huvitab meid ka, mis sellest majast väljaspool eh, toimub, mis ka väljaspool Euroopat toimub. ja mõned meie hulgast on olnud väga üllatunud. <clears throat> pärast eh, valimistulemuste teatavaks tegemist Ameerika Ühendriikides ja meie mõtted pärast seda tulemust ja Ameerika Ühendriikide uue presidendiga oleme jõudnud äh, ilmselt mitte väga üllatava, aga olulise järelduseni. me arvame nimelt, et demokraatlikud institutsioonid peavad äh, näitama oma kodanikele ja seda väga selgelt ja mõõdetavalt, et me saame nende igapäevast elu paremaks teha oma poliitikaotsustega. ja see ongi asi, mida me täna tegelikult arutame. ja äh, mille me peame ka praktikaks äh, muutma inimeste igapäevaeludes ja see on siis tänane taust. me tahame teha asju, millest saavad kasu igapäevases elus just töötavad inimesed. ja mul on väga hea meel, et teid on siin nii rohkearvuliselt ja olete valinud äh, oma päeva alustada koos meiega ja äh, me saame siis ka pärastlõunal jätkata, aga alustame nüüd äh, sissejuhatusega Eurofondi direktorilt äh, härra Juan Menandes Valdes, olge hea. And... Uh, suur tänu ja mul on väga hea meel öelda tere tulemast kõigile Eurofondi nimel sellele konverentsile. ma olen väga tänulik Euroopa Parlamendile ja eriti tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjonile selleks, et äh, organiseerite koos meiega seda väga olulist äh, konverentsi. tahaksin tänada Toomas Händelit, äh, esimeest, kes ei ole kahjuks täna siin küll, aga suur aitäh kenade sõnade eest ja ka panuse eest tööhõivekomisjoni nimel ning ka suured tänusõnad teistele komisjoni liikmetele, kolleegidele meie tänane pealkiri Euroopas äh, muutuvad töötingimused äh, on just see teema, millest me täna tahame rääkida. meil on väga palju erinevaid äh, küsimusi, kas me liigume parema tööeluni ja mida teha selleks, et saavutada see parem töö. Need on kõik küsimused, mis ei ole midagi uut ja tööhõive ja töötingimuste küsimused on tegelikult juba Euroopa integratsiooni äh, algusaegadest olnud äh, ühenduse tegevuste eesmärk. artikkel sada viiskümmend üks aluslepingust äh, seda ka sätestab. Äh, eesmärk on parandada töötingimusi ja elutingimusi ning kestva tööhõive saavutamine on üks nendest eesmärkidest ning see on Eurofondi üks põhilisi motosid samuti. meie eesmärk on parandada inimeste elu- ja töötingimusi ja see on meie töö lõppeesmärk. isegi kui need eesmärgid ei ole midagi uut, ei tähenda see seda, et need oleks kuidagi ajas muutunud või need ei kehtiks enam, vastupidi arvestades viimase kümne aasta arenguid, on need küsimused hoopis olulisemad kui mõned aastad tagasi me teame, et me oleme ületanud eh, finantskriisist alguse saanud sügavaima Euroopa majanduskriisi, edasi läks eh, üle vääringukriisiks, eh, siis mõjud on sotsiaalset laadi, sotsiaalkriis, aga kokkuvõttes on usaldus institutsioonidesse väiksem ning ka toetus Euroopa integratsiooniprojektile on kannatanud. töökohad on tähtsad ja siin on häid uudiseid, äh, sellepärast et äh, tööhõive on saavutanud äh, peaaegu samasuguse taseme nagu enne kriisi, aga mitte kõikides liikmesriikides. peab ütlema, et liikmesriikide vahel on siin väga suured erisused endiselt. ja muidugi tööde kvaliteet on oluline, mitte ainult töökohad ise, vaid tööde kvaliteet, mis mõjutab iga indiviidi head toimetulekut ning tervist ja see on loomulikult sadade miljonite Euroopa töötajate elukvaliteedi võti samuti. kehva kvaliteediga töö ei kao ära kusagile tööpäeva lõpus, see võetakse endaga kaasa ning see mõjutab kodanike rahulolu üleüldisemalt ka. tööde kvaliteet on ka väga oluline siis, kui tahame, et eurooplased töötavad kauem miski, mida me teame ja see on vananevate ühiskondade äh, Äh, väljakutse, kui me tahame, et inimesed oma äh, karjääri jooksul töötaksid kauem, siis tuleb äh, töötada paremini ja töökohad peavad olema paremad. me teame ka, et töö kvaliteedi ja konkurentsi vahel ei, ei saa olla nullsumma mängu, töö kvaliteet on oluline selleks, et kasutada ära tööealise rahvastiku potentsiaali, inimkapitali sidumine äh, võimalik äh, selle pealt äh, teenida, äh, võimalik innovatsioonilisi ideid välja tuua, see on kõik konkurentsivõime aluseks. halb uudis muidugi on siin see, et kui me vaatame statistilisi andmeid ja seda, kuidas töökohtade kvaliteet Euroopa töötajate puhul on siis kakskümmend protsenti nende hulgast ütleb, et nende tööd on halvakvaliteedilised. see tähendab äh, tegelikult kokkuvõttes rohkem kui nelikümmend miljonit inimest. nii et minu enda riigi, Hispaania suuruse riigi äh, äh, täis inimesi ei ole üldse rahul oma töökohaga. see on oluline osa Euroopa Liidust meie Eurofondi töö tuum on selleks, on suunatud sellele, et me saaksime informatsiooni et pakkuda välja ideid poliitikaalgatusteks, mis parandavad nii töötingimusi kui ka elutingimusi ja tänane konverents ongi selle raporti ettekandmiseks nimelt kuues Euroopa töötingimuste uuring. ja see on üks olulisemaid andmeallikaid, mis aitavad meil täita meile antud mandaati, et teie saaksite teha paremaid poliitikaotsuseid ning kui te tahate aru saada tööde kvaliteedist ja töötingimustest Euroopast ja kaugemalgi, siis see on just õige allikas. tööhõivekomisjon kasutab seda. Euroopa Komisjon kasutab seda, äh, sidusrühmad, sotsiaalpartnerid, äh, liikmesriigid ning ka loomulikult finantstasemel on tegemist allikaga, mida OECD ja ka Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO kasutavad. see kasutab äh, andmeid, mis on olulised algatuste jaoks, mida te siin kojas arutate ja ka loomulikult koostöös teiste institutsioonidega. näiteks, mis puudutab äh, töötervishoiu strateegilist raamistikku, kõik need äh, sisendid, mis töö ja eraelu tasakaalustamiseks äh, olid parlamendis ette kantud, olid just algallikatel põhinevad ning ka loomulikult Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas, mille on välja käinud äh, president Juncker. Eurofondis äh, alustasime äh, sellise uuringu elluviimist töötingimuste kohta Euroopas kakskümmend viis aastat tagasi ning tegelikult kahekümne viie aasta jooksul on see kõik väga palju muutunud. alguses oli tegemist lihtsalt meil ühekordse ad hoc mudeliga, küsisime kolmkümmend küsimust ja peamiselt oli see tervishoiule ja töötervishoiule suunatud. kaks tuhat viisteist oli meil juba üle viieteistkümne, eh, üle saja küsimuse, need olid sõnastatud võimalikult täpselt selleks, et tulla eh, tõeliste töötingimuste võimalikult täpse kirjelduseni. ning eh, tulemuseks oli teadmine töötajate enda kohta inimesed, kes teavad ja kogevad töömaailma iga päev. nelikümmend neli tuhat töötajat rääkisid meile otse oma kogemustest neljakümne viie minutilise süvaintervjuude vormis, nii et nad andsid väga palju olulist informatsiooni, et meie mõistaksime olukorda paremini. üleüldine kontekst, mille maalib kuues töötingimuste uuring Euroopas, ei ole kiireloomuliste muudatuste üllatav tulemus. me räägime eh, suuremast naiste tööhõivest, eh, rohkem töötatud tundidest. keskmine Euroopa töötaja on peamiselt keskealine mees, töötab täiskohaga eh, püsilepingu alusel, tavapäraseid töötunde nii et see on keskmine. töötingimuste puht-, suhtes võib öelda, et inimesed tunnevad ennast tööga rahulolevana, kolleegid toetavad neid, ülemused samuti ja nad äh, teevad edusamme õpivad töö käigus pidevalt. aga samas on ka päris palju neid, kes on tundnud väga tugevat tööpinget, ebavõrdsust sugude vahel töökohal, äh, teatud füüsilisi riske isegi Äh, oluline äh, osa nendest äh, on erinevate sotsiaalsete pingete ohver ja see võib loomulikult mõjutada ka tööga rahulolu tervikuna. ning kui me keskendume keskmisele, siis tegelikult me jätame märkamata need väga suured erisused äärealadel. Eh, meil on siin kolmkümmend viis riiki kaasatud, eh, aga tegelikult inimeste tööhõive, sektoraalne hõive, eh, vanuseproportsioonid ja sooline tasakaal on väga erinev erinevatest liikmesriikidest ja see, sellele on oluline samuti tähelepanu pöörata. tegelikult kuues töötingimuste uuring Euroopas näitab seda, et erisus on ilmselt suurem kui kunagi varem tööturul maailm muutub ja töömaailm samuti. kõik asjad ei muutu mitte lihtsamaks, vaid vastupidi, töömaailm muutub aina keerukamaks. toon siin mõned näited. esiteks eh, FIE-na töötavad iseendale tööd andvad isikud. Need on isikud, kes ei saa täpselt aru, milline on nende staatus töömaailmas. kolmteist protsenti FIE-dest eh, ilma alltöövõtjateta eh, omavad ainult ühte klienti, ei saa omale eh, lisatööjõudu palgata, ei saa võtta olulisi strateegilisi öö, otsuseid, nad on väga oluliselt majanduslikult sõltuvad tegelikult, see on üks protsenti tervikuna Euroopa Liidu tööjõust üldiselt, nii et proportsioon on siin ka olemas siis teine näide. töökoha väga selge kontseptsioon ei ole enam nii selge, kui ta kunagi oli, üksteist protsenti töötajatest Euroopa Liidus kasutavad IKT vahendeid selleks, et äh, töötada oma kodukontoritest või väljaspool tavakontorit ja kolm neljandikku oma töös Äh, iganädalaselt äh, või mingi proportsioon äh, siis igakuiselt, nad töötavad kliendi juures ka avalikes kohtades, omaenda kodus või näiteks autos. töötingimused on loomulikult väga erinevad, siis traditsiooniliste töötajatega ja nüüd nende uute töönomaadidega. näiteks tööaja paindlikkuse küsimus on siin tähtis ja see on nende jaoks parem, aga äh, kehvem on äh, töö ja eraelu tasakaal, kakskümmend kuus protsenti ütlevad seda äh, just selliste FIE-de puhul. näiteid on tegelikult veelgi, mis näitab, kuivõrd kiiresti meie töökeskkond muutub ja suurtes arvudes see võib märkamata jätta otsustustegijad Euroopa institutsioonides, liikmesriikide valitsused, sotsiaalpartnerid ja erinevad sidusorganisatsioonid teil on vaja just sellist statistikat äh, vaadelda, vaadelda seda, neid muudatusi ja vaadata ka seda, kuidas töö kvaliteet on seotud äh, üksikisikute kogemustega ning kuidas see äh, ettevõtete tulemuslikkusele kaasa aitab. täna oleme teie ette toomas esimese kõikehõlmava töötingimuste uuringu tulemused. esimene kirjeldav järeldus tõi toodi teie ette juba mõned kuud tagasi, aga nüüd on tegemist põhjaliku andmeanalüüsiga. ning äh, selleks, et analüüse ja arve äh, veelgi toetada, oleme me kutsunud ka teid osalema paneeldiskussioonidesse ning äh, nendesse uuringutesse, mille me oleme ellu viima, viimas. nii et olge head, võtke sõna. alustame esimese paneeliga kõnele vabandab esimese ettekandega eh, minu eh, kolleeg Agnes Barantirooni poolt, kes eh, toob välja erinevad dimensioonid, mis on olulised töökvaliteedi jaoks, toob välja tendentsid ning näitavad, kuidas me oleme kokku sidunud töö võimalusi Euroopas erineva kvaliteedi kohaselt. töö kvaliteet ei ole miski, mis väga selgelt kajastab muutuvat äh, olukorda inimese tööelu jooksul ja teises paneeli osas räägime nendest probleemidest, mis äh, töö võivad äh, suutlikuks muuta kogu professionaalse karjääri jooksul. Need võtavad arvesse indiviidide vajadusi ning keskenduvad äh, siis töö järelevalve tasakaalu samuti. ning kolmanda paneeli jooksul äh, pärastlõunal laiendame me äh, oma temaatikat, ei mõtle mitte ainult Euroopa peale, vaid üleilmselt tööde kvaliteet mõjutab eurooplasi, aga ta mõjutab ilmselt ka töötajaid kogu maailmas ja see kõik on oluline üleilmestuvas ja suurema konkurentsiga maailmas mida me tahame täpselt teha selleks, et üleilmses keskkonnas konkureerida, kas töökohtade kvaliteet peaks seal mängima olulist rolli ja kui jah, siis kas meil on informatsioon piisavalt selleks, et seada omale äh, raamid Euroopas, vaadata, kuidas meil läheb, kuidas üleilmselt teistel riikidel läheb, see on meie arutelude osa kolmandas paneelis tegemist on äh, tiheda päevakorraga ja kajastame äh, neid väljakutseid, mis on meie ees, nagu öeldud, oluline on see, et äh, töötajatele tuleb anda paremad tingimused, paremad töökohad selleks, et nad saaksid oma karjääri pikemalt juhtida ja oluline on ka see, et tööhõive ja kehva kvaliteediga töökohad äh, suurendavad isi-, inimeste usaldamatust, rohkem ja paremaid töökohti tähendab seda, et inimesed on positiivsemad äh, ja usaldavamad. see on just tänases kontekstis väga oluline ja loodetavasti tänane konverents äh, aitab meil seda eesmärki täita. ja nüüd olge head, tulge siia, et oma uuringust ettekannet teha. mikrofon. Uh, good morning everybody. The question. tere hommikust. küsimus, mille proua esinaine meile alguses esitas, oli, et kuidas me saame inimeste elu parandada. üks moodus selle tegemiseks on töö kvaliteedi, töökohtade kvaliteedi tõstmine. ja seda näitab teile ka raport, kui selle läbi loete, see on üks moodus elukvaliteedi parandamiseks. ja selle kohta on mitmeid tõendeid mul on suur au tutvustada teile meie tuue, kuuenda töötingimuste uurimuse tulemusi. suurim on see uurimus äh, riikide arvu poolest, kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki, Norra, äh, Šveits ja viis kandidaatriiki, ka intervjuusid läbime. Äh, kõige rohkem senise ajaloo jooksul praktiliselt viiskümmend tuhat ja suur tänu Belgia Hispaania, Sloveenia, nad usaldasid meid ning kasutavad meie uurimuse tulemusi ka riiklikul tasandil. tegemist on ka suurima uurimusega, võrdlusuurimusega töövaldkonna kohta üldse, see on, tegemist on põhimõtteliselt üüratu teadmiskogusega, mida tasub uurida järgmine slaid, palun, ja veel järgmine slaid. esimesel raportiga püüdsime, sooviksime teile anda ülevaadet töötingimustest Euroopas, keskendudes töökohtade kvaliteedile me otsustasime sellist lähenemisviisi kasutada mitmel põhjusel. kõigepealt äh, aluslepingu artikkel sada viiskümmend üks kohustab Euroopa Liitu ja liikmesriike töötingimusi parandama, seda lähimuspõhimõttest lähtuvalt. teine põhjus sellisele lähenemisviisi jaoks oli see, et meil on mitmeid tõendeid selle kohta, et töökohtade kvaliteet toob kaasa suurema tööhõive ja pikema tööelu see on Euroopas oluline, me tahame Euroopas tööhõive määra tõsta. kolmas põhjus, kohalikult tasandilt võib tuua mitmeid tõendeid selle kohta, et kvaliteetne töö toob kaasa kasu tervisele, üldisele heaoludele ning ka sooritusvõimele. ning äh, uurimus kinnitab samuti sedasama asjaolul. neljas põhjus, miks otsustasime nii oma uurimust korraldada, oli see, et töö kvaliteet aitab kaasa erinevate teiste Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisele, nagu näiteks sooline võrdõiguslikkus. ja lõpetuseks, kuna meid ootavad ees muutused, sest et tööelugi muutub, töömaailm muutub, seetõttu on oluline, et meil oleksid mingisugused suunised, mingi suunavalik, kuhu poole liikuda. töö kvaliteet võib olla selleks instrumendiks, mis aitab meil edusamme mõõta ning aitab meil hinnata, kas me liigume ikka õiges suunas. ja nüüd on siis siin meie töö tulemused. see uurimus kinnitab, et töö kvaliteet on mitmedimensiooniline mõiste ning esimeste slaididega püüan teile näidata, et töö kvaliteet ei ole lihtsalt mingisugune tühisõnade kombinatsioon, see on väga oluline osa inimeste elust ning töö kvaliteedil on erinevad väljend, väljundid ning sellest abstraktsest poliitilisest kontseptsioonist tuleb kaugeneda ning läheneda sellele mõistele reaalsusest lähtuvalt teiseks, oleme välja töötanud seitse näitajat, suur tänu Francis Green ja Tarek Mustafa, kes meid aitasid selles protsessis. kõik need seitse näitajat on seotud paremate kogemustega tööelus ja seda kõikides mõõtmetes. kolmandaks neljanda näitaja suhtes on meil paranemist märgata, teie saate hinnata, kas äh, see on meie investeeringutega kooskõlas ja kas see edu on olnud piisav. edu on saavutatud, mitmekesisus on tõus-, tõusnud, aga samas ning äh, see toob kaasa oma teemad, mis väärivad tähelepanu. ja ja kui me teeme tee tööuurimuse uuringuid, siis on viis äh, tööde, töökohtade või töötüüpide rühma nii-öelda. ja see, kuidas meie äh, vastame, mõjutab gruppide informatsiooni äh, erinevalt, seda infot on võimalik kasutada ka oma poliitilises planeerimistegevuses ja enne, kui ma nüüd tutvustan teile neid seitset töö kvaliteedi näitajat, tahaksin teile rääkida, millised on kaks olulist asjaolu töö kvaliteedi hindamisel. üks on sooline killustatus. nagu me teame, tööline killustatus väljendub erineval moel. meie andmed näitavad, et on saavutatud teatavat edu selles valdkonnas, noored mehed teevad natukene tasustamata tööd rohkem kui varem, aga naised on siiski tasustamata töö vallas kõige suuremad koormakandjad. nüüd on ka naiste, naistest juhtide arv kasvamas, ehk siis see kurikuulus klaaslagi on pisut kõrgemale tõusnud, kolmkümmend protsenti töötajatest töötavad naiste alluvuses nüüd. aga äh, ainult kakskümmend üks protsenti äh, töökohtadest on äh, võrdse tööseguga ja see mõjutab tõesti tee kvaliteeti. ja siis veel, töö kvaliteet on seotud ka töötajate esindatusega see, millisel määral töötajad on esindatud, on äh, liikmesriigiti väga erinev ning see esindatus mõjutab äh, ka seda, äh, kuidas tööasjades kokku lepitakse, milliseid läbirääkimisi peetakse ning kuidas. meie andmed näitavad, et kui töötajatel on esindatus, siis see on väga oluline töö kvaliteedi, töö kvaliteeti parandav tegur siis äh, need näitajad, millest rääkisin kõigepealt. esimene näitaja äh, töö tasandil. me äh, võtame kõik meie käsutuses oleva info ning võtame sealt välja töökoha info lähtuma konkreetsest ametikohast, äh, sellepärast et äh, lähtume sellest, kui on olemas leping, on olemas tööpakkuja, töövõtja. Äh, veel on oluline öelda siinkohal, et väga palju on töö kvaliteeti uuritud, me oleme kasutanud seda informatsiooni ja püüdsime keskenduda sellele, mis on väga oluline töö kvaliteedi määraja. kasutasime epidemioloogiliste uurimuste tulemusi, mis näitavad, et need omadused tööst ja tööhõivest tavaliselt mõjutavad meie terviseslikku seisundit me oleme kasutanud varemaid, varasemaid uurimusi äh, ning äh, lähtuvalt sellest äh, oma infot piiritlenud. näete nüüd erinevaid näitajaid. kõikidel nendel näitajatel on oma abstraktne ühisnimetaja. kõikidesse, kõik need suuremad pealkirjad hõlmavad kolmteistkümmend alanäitajat, välja arvatud sissetulek, seda sellepärast, et äh, inimesed näevad ennast äh, erinevatel tasanditel, seetõttu me peame alati abstraktsetelt mõistetelt äh, konkreetsetele liikuma ja üleüldiselt, mida suurem on see töö kvaliteediindeks, seda parem, välja arvatud töö intensiivsuse küsimus. suur töö intensiivsus ei ole eriti hea äh, ning selles vallas tuleb saavutada õige tasakaal. ja siis veel äh, soovituseks, äh, mõningatel näitajatel on ainult positiivsed omadused, mõningatel nii positiivsed kui negatiivsed, ärge hakake neid väärtuslikult võrdlema. vaadake ühte näitajat eraldi võetuna, ärge, ärge võrrelge kõiki neid näitajaid omavahel Need on siis äh, need seitse näitajat, äh, need muutuvad äh, aja jooksul. järgmine slaid, palun. järgmine slaid, palun. siin näete, et erinevaid trende nelja dimensiooniga seoses ja üldiselt on toimunud teatavaid edu äh, oskuste ning otsustusvõime osas ähm, rohkem inimesi kasutavad arvutit oma töös, kognitiivsed nõuded, mida töö esitab, on kasvanud ning inimestele on pakutud rohkem äh, haridust teiseks, tööaja kvaliteet, ka seal on näha paranemise trendi, peamiselt tööaja vähenemise kaudu. füüsiline keskkond viimase kümne aasta jooksul on toimunud ühe protsendipunkti suurune paranemine, peamiselt meeste jaoks, naiste jaoks mingisugust muutust ei ole nagu te teate, muutustel on mitmesugused põhjused ning võib-olla on äh, töö struktuur muutunud äh, või võib-olla on muutunud töötingimused ise. andmetest lähtuvalt äh, võime oletada, et kriis muutis töö struktuuri ning see mängis tähtsat rolli. neljas näitaja, mille kohta võime teile trende esitada, on töö intensiivsus ning võib näha, et äh, kahe tuhande viiendast aastast äh, töö intensiivsus äh, on vähenenud, aga pärast kahe tuhande kümnendat aastat on töö intensiivsus jälle tõusma hakanud. see ei ole hea uudis. ja kui näete nüüd, kuidas see töö intensiivsus muutub, siis ja hakkate täpsemalt seda uurima, siis võite näha, et ebavõrdsus on üsna suur ja väga palju on olnud liikumisi. nüüd räägiksin siis kõikidest nendest näitajatest eraldi, esimene slaid siin näitab sisse tulekuid, sissetulekute puhul me ei lähtu õiglasest palgast, kasutame äh, reaalset palgamäära selleks, et töö kvaliteediindeksit välja töötada, vaatame, millised on töö reaalsed omadused, mida saab väljastpoolt jälgida, hinnata ning kasutame objektiivseid andmeid. andmed selle kohta, kas inimesed tunnevad, et nende panust ka õiglaselt tasustatakse, ka see element on meie uurimuses sees, aga see ei ole töö kvaliteedi äh, oluline näitaja sissetulekute osas. järgmine slaid, füüsiline keskkond. selle indeksite, indeksi kohta oleme kogunud andmeid alates tuhande üheksasaja üheksakümne esimesest aastast. viimase kümne aasta jooksul äh, uuringud näitavad, et äh, äh, inimeste tõusmise, tõstmise ja liigutamise, nakkavate materjalide käitlemise ja nii edasi, nii edasi osakaal on tõusnud, need on nii-öelda naiste tööd. järgmised näitajad. töö intensiivsus, meie üks lemmikteemasid. mida see töö intensiivsus tähendab? töö intensiivsus tõuseb, kui me töötame kiiremini kui meie töö muutub äh, tihedamaks, äh, pause on vähe, peame ühelt ülesandelt kohe kiiresti teise kallale asuma. töö intensiivsus tõuseb siis, kui äh, meile erinevad asjaolud tempot peale suruvad ja me peame langetama otsuseid, kas me teeme seda, mis on kiireloomuline või seda, mis on oluline. ja meie ise peame otsuseid langetama, seal manööverdamisrühm room aitab meie otsuste langetamise protsessile kaasa. siis äh, ka emotsionaalne töö on võib-olla intensiivne, selle peale kulub väga palju energiat, nii et sedagi tuleb arvesse võtta, kui me räägime töö intensiivsusest. kui me vaatame, kuidas on erinevate ametikohtade puhul äh, töö intensiivsusega, siis näeme, et masinate käsitlejatel, vabrikutöötajatel on kvantitatiivseid nõudeid kõige rohkem. teenis, teenuste sektori töötajatel on kõige rohkem emotsionaalset survet, emotsionaalseid nõudeid esitatakse neile kõige rohkem ja äh, juhid ja professionaalid selles valdkonnas on äh, keskmist kogevad kõiki erinevaid alanäitajaid intensiivsusega seoses. siis äh, tööaja kvaliteet, kõigepealt keskmine töötundide arv Euroopas jätkuvalt väheneb, tegemist on viimase sajandi äh, jätkuva trendiga, aga äh, üha rohkem töötatakse pühapäeviti, sellest on räägitud siin juba korduvalt ja piirid on ähmastumas. kakskümmend kaks protsenti töötajatest töötavad oma vabal ajal selleks, et töökohustusi täita. ja tellimustöö samuti on kasvamas. kaksteist protsenti töötajatest ütlevad, et nad peavad mitu korda kuus töötama väga lühikese etteteatamisega nii et äh, tööelu tasakaalu ei mõjuta mitte ainult töökeskus, äh, vaid äh, tööaja korraldus ning see, kuidas seda hallatakse. Euroopas on meil väga palju kogemusi sellega, kuidas paindlikkuse vallas läbirääkimisi pidada ning nendest kogemustest võib siis ka tulevikus lähtuda. viies näitajate rühm, sotsiaalne keskkond selle näitajate rühma puhul on positiivsed elemendid, sotsiaalne toetus kaastöötajatelt, juhat-, juhtidelt, samuti juhtimistegevuse kvaliteet, see, kuivõrd meie juhid aitavad meid, austavad meid, aitavad meie arengule kaasa. aga on ka negatiivseid näitajaid. selle slaidiga näitame teile, mida me oleme nimetanud Äh, vastu äh, pidiseks äh, sotsiaalseks käitumiseks, asotsiaalseks käitumiseks, vägivalda töökohal. vägivallal on erinevad vormid. vägivallast on kõige rohkem näiteid tervishoiusektoris, avaliku halduse sektoris ja transpordisektoris. Euroopa tasandil on sellest ka räägitud ja on tehtud mitmeid tööturu osapoolte algatusi. järgmine slaid näitab, et oskuste ning otsustusvõime osas on meil toimunud suuri muutusi aja jooksul, kuid tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, kümme protsenti töötajatest ehk siis äh, kakskümmend miljonit töötaja, äh, töötajat on palunud koolitust äh, ilma seda saamata. koolitust pakutakse ta sageli kõige rohkem oskusi omavatele inimestele. ning kui tegemist on standard tööhõive suhtega ning reeglina pakutavad koolitused on üsna lühikesed. Euroopa poliitilistes ettepanekutes alates tuhande üheksasaja üheksakümne esimesest aastast teooriaajastust on tehtud sellekohaseid ettepanekuid, kuid tööd võiks veel parandada. siis äh, tulevikuperspektiiv töökohal siin väärib esiletõstmist see, et kui me küsime inimestelt, et kas te olete füüsilisest isikust ettevõtjad või äh, töövõtjad, siis üks protsenti inimestest vastasid, et nad ei tea. me pidime küsimustikku ümber muutma, et sellele küsimusele vastust saada. ja see oli üsna äh, huvitav tõdemus ja kui me vaatame, kui palju inimesi äh, on iseenda palgal äh, füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel ei ole töövõtjaid, äh, siis selles valdkonnas on olukord muutunud. on inimesed, kellel ei ole töötajaid, kes töötavad füüsilist isikust ettevõtjana, kuid kes oma töö olemuse tõttu on rohkem nagu töövõtjad, majanduslikult sõltuvad töötajad, mis on määratletud mõningates riikides. ja siis äh, meil on neid füüsilisest isikust ettevõtjaid, äh, kes äh, ütlevad, et neil, nad töötavad iseenda jaoks, nad töötavad väga vähe, nad teenivad väga vähe. Neil töötajaid ei ole ja neid me peame analüüsima eraldi tõenäoliselt. nüüd kasutades neid seitset näitajat, võime teha mida, jah, milliseid järeldusi nimelt äh, järeldusena võib öelda, et mingisugust täiuslikku töökohta ei ole. sellise järelduse tegemiseks kulus palju infot, aga igal asjal on omad plussid, omad miinused. me võime otsida uut töökohta, aga võib ka äh, lihtsalt püüda oma töökohta parandada. kõikide töökohtade puhul on paranemisruumi ja selleks, et oma töökohta parandada, tuleb leida liitlasi. mida rohkem inimesi, äh, seda mm, suurem on edu tõenäosus järgmine slaid, kui me parandame töö kvaliteeti, siis äh, analüüsi käigus leidsime äh, üsnagi rabavalt, et äh, kui töö kvaliteeti parandada, kui parandada ükskõik millist mõõdet töö kvaliteedis, siis selle tulemusena on töö, kogetakse tööelu positiivsemalt. võib äh, niisiis mõjutada ühte nendest näitajatest ja tööelu üldiselt kohe paraneb. erinevaid näitajaid on palju, töö kvaliteedi tõus äh, seostatakse ka subjektiivse heaolu tõusuga, õnnetunde tõusuga, parema tervisega, vähema puudumiste määraga inimestel on tunne, et nad teevad mõtestatud tööd, see on iga indiviidi jaoks väga oluline. Äh, oluline on see, et inimesed tulevad ots otsaga kokku, et nad on pühenenud, et nad on motiveeritud, et neil on hea töö ja eraelu tasakaal, et töö on jätkusuutlik töö kvaliteedi tõstmine seega ei ole mitte ainult isikule endale kasulik ühiskonnas töö kvaliteet on tähtis poliitiline tööriist, mida kindlasti tuleb kaaluda. ja lõpetuseks rääkisin teile siin pikalt ja laialt erinevatest näitajatest ja sellest, kui toredad need näitajad on, aga millised on äh, siis äh,, kuidas Euroopas sellega lood on, kuidas on Euroopas töökvaliteediga lood, äh, sellesama töökvaliteediga, mis on aluslepingus sees. kasutasime statistika analüüsi äh, selleks, et erinevaid töökohti lähtuvalt oma erinevate näitajate, töö kvaliteedi näitajate poolest rühmitada. jõudsime järeldusele, et Euroopas on viit sorti töökohti lähtuvalt töö kvaliteedist. kõigepealt nii-öelda need, kes lendavad kõrgelt, Nende puhul on kõikide näitajate puhul näitajad positiivsed, välja arvatud töö intensiivsus ja tööaja kvaliteet. sellesse töökohtade rühma kuulub kakskümmend kaks protsenti töökohtadest. teine töökohtade rühm on nii-öelda sujuvalt kulgevad töökohad, kus näitajad on positiivsed kõikide muude näitajate osas peale oskuste ja äh, sissetulekute kakskümmend kaks protsenti töökohtadest jälle, siis kolmas rühm, aktiivsed äh, manuaalsed töökohad, väga füüsilised äh, töökohad, kus näitajad on positiivsed sotsiaalse keskkonna äh, perspektiivi ja sissetuleku osas. kakskümmend kaks protsenti töökohtadest jälle kuulub sinna alla. siis kaks töökohtade rühma, kus tulemused olid negatiivsemad surve all tehtud töökohad on esimene nendest rühmadest, oskuste ning otsustusvõime osas, äh, perspektiivi ning sissetuleku osas olid näitajad positiivsed, sotsiaalne keskkond, äh, juht, juhtimise äh, kvaliteet, äh, negatiivne sotsiaalne käitumine, füüsiline keskkond äh, on negatiivse näitajaga, näitajatega, samuti töö intensiivsus ning ka tööaja kvaliteet on negatiivsed. viies töörühmade rühm on viletsa kvaliteediga töökohad võrreldes üldiselt Euroopa kvali-, töökohtade kvaliteediga, need on siis töökohad, kus kõiki näitajad on negatiivsed kuidas me siis neid töökohtade kvaliteeti tööeluga seostame. sinine on hea, oranž mitte eriti. ja selle slaidi pealt näete, et esimese kahe töökohtade rühma töökohtade puhul inimesed leiavad, et nende tööelu on positiivne, nad tunnevad, et neil on heaolu, neil on äh, nad on rahul oma töötingimustega, nende tööelu ja eraelu on tasakaalus, nende töö on jätkusuutlik ja nii edasi ja nii edasi. aktiivne manuaalne töökoht, tulemused on suhteliselt positiivsed, aga töökohtade jätkusuutlikkus ning on, on kahtluse all ja ülejäänud kaks töökohtade rühma kogevad oma tööelu negatiivselt. seda infot tasub analüüsida sõltuvalt sellest, kuidas me siis poliitiliselt otsustame, võivad meie meetmed mõjutada erinevaid töökohti ja erinevatel töökohtadel töötavaid inimesi erinevalt. see võib omakorda mõjutada meie konkurentsivõimet ja võtan nüüd otsad kokku, et oma kõneaega mitte ületada. pidage meeles seda, et töökoht ja sugu äh, on väga olulisel kohal. Äh, ebavõrdsust esineb veel ja struktuurilised muudatused on olulised, liikmesriikide poliitiline tegevus ning tavad võivad samuti asju muuta, üksteiselt tasub õppida, töökohtade kvaliteet on instrument, mis on, mis aitab mõjutada positiivset kogemust tööelust võime rääkida kausaalsusest, suunavõtmisest ja nii edasi aga igal juhul töö kvaliteeti mõjutades on võimalik saada positiivse po, käivitada positiivne areng, õppida, kuidas jõuda sellise olukorrani, millest võidavad kõik. töö kvaliteedi, kvaliteetse töö kasum äh, ei äh, ole oluline ainult indiviidi jaoks, vaid ühiskonna jaoks üldisemalt ja see, mida me otsustame teha, võib mõjutada äh, erinevaid asjaolusid erinevalt äh, ning me peaksime võib-olla seda infot siin kasutama, püüdes vaadata, kuidas inimeste tööelu paremini toetada. iga töö kvaliteedi äh, mõõde on selline, mida saab parandada töökoha tavade ning poliitika kaudu töötajate esindatus äh, aitab sellele protsessile kaasa, töötajate esindatus mõjutab äh, väga jõuliselt töö kvaliteeti. ja me äh, lõpetuseks leiame, et töö kvaliteedi hindamise, hindamist tuleks Euroopas ja kogu maailmas jätkata. räägime siin palju digitaliseerimisest ja üleilmastumisest ning ma arvan, et sellised poliitilised instrumendid, mis aitavad meil meie saavutusi hinnata, Äh, on kasulikud meie kui teadlaste seisukohast. suur tänu teile tähelepanu eest! The... suur tänu, suur tänu nende arvude ja faktide väljatoomise eest. ja nagu me juba ka sissejuhatuses ütlesime, on Eurofound äh, tõeline pioneer töö kvaliteedi määramise instrumentide väljakujundamisel. esimene Euroopa töötingimuste uuring koostati kakskümmend viis taga, kakskümmend viis aastat tagasi, nüüd on sellest saanud palju suurem uuring, see on edasi arenenud ajas ja me oleme tõesti teile väga tänulikud, sest et, sest me saime ülevaate sellest, mida ütlesid nelikümmend neli tuhat äh, küsitlustele vastajat. igaüks nendest äh, on kulutanud nelikümmend viis minutit äh, selleks, et detailselt meile rääkida sellest, millised on töötingimused ja milline nende tööelu välja näeb. kuid lubage nüüd otse edasi minna järgmise osa juurde meie tänasel üritusel ja järgmisena on ees äh, siis meie esimene osa, kus sõna saavad ähm, tööturu osapooled, kes võtavad samuti siin paneelis nüüd koha sisse ja väljendavad seisukohti selle kohta, kuidas äh, töö kvaliteeti võiks tõsta ja miks töö kvaliteet kui selline on üldse oluline. ma paluksin kõigil teil äh, tulla siia üles, härra härra Visentini, proua Hornung Traus, härra Foden, härra Roland ja härra Pirinski. palun tulge, võtke siin minu kõrval kohad sisse. Michel Servos ei ole veel saalis, võib-olla ei saagi ta täna tulla. aga ülejäänud palun kas ongi äkki keegi komisjonist, kes asendab härra Servossit? tundub, et mitte, aga hakkame pihta ja siis vaatame, kas ta jõuab kohale ja osaleb tänasel kuulamisel või ei. hea meelega tervitan aga siin nüüd siis kõiki teisi külalisi ja läheme asja juurde juba alguses äh, ütlesime me täna välja selle, et Eurofondi poolt tehtud töö on kulda väärt. rääkisime ka sellest, äh, mida on teinud parlament selles valdkonnas. igapäevaselt äh, puutuvad ju meie tööturu osapooled, meie kodanikud nende teemadega kokku ja nende teadmised, siis tööturu osapoolte teadmised ja kogemused selles vallas äh, on meie jaoks äärmiselt olulised. tegemist on aruteluga, mis äh, täna ei alga ega lõppe, vaid on osa pidevast arutelust. ja nüüd siis esimene osa meie aruteludest, töö kvaliteet. Ähm, me oleme selle pealkirjaks pannud töö kvaliteet, väljakutsed ja võimalused. ma tegelikult lootsin, et härra Servos annab ülevaate sissejuhatuseks, aga teda ei ole ja sellepärast alustagem siis härra Visentinist, kes on ETUK-i aseesimees. nii et palun äh, Äh, teie kord äh, ja rääkige siis sellest, äh, mismoodi näete seda teemat teie. suur tänu ja suur tänu selle kutse eest tänasele üritusele, väga suure huviga kuulasin Eurofondi aruannet nende uuringu kohta ja põhimõtteliselt ähm, läheb see kokku meie analüüsiga, meie oleme teinekord võib-olla natukene pessimistlikumad, sest et äh, me oleme võib-olla äh, rohkem pidevalt äh, kursis sellega, mis toimub töökohal. aga üldiselt, kui me räägime siis töö kvaliteedist Euroopas, siis tuleb tunnistada, et töö kvaliteet on igal pool langenud selleks on äh, palju põhjuseid, üks äh, suurimatest põhjustest on majanduskriis ja majanduskriis ei ole veel läbi. ja see on endaga kaasa toonud terve rea negatiivseid tagajärgi, mis töö kvaliteeti igal pool mõjutab, on äh, töötajate elukvaliteeti mõjutanud ja töötajate õiguseid. lisaks sellele veel struktuurireformid, mis on läbi viidud töö turul äh, ja, ja ka sellel on olnud ähm, omad negatiivsed mõjud. kuid minnes nüüd konkreetsemalt äh, detailide juurde, siis äh, need seitse indikaatorit, mis Eurofondi aruandes on sees, leidsid kajastamist ka siis meie töös ja me tahtsime näha, kuidas on pilt tegelikkuses. ja eriti huvitas meid see, et kuidas tulla üle kuidas saada üle mõnedest negatiivsetest tagajärgedest töökohal. kõigepealt väljavaated. on täiesti selge, et väljavaadete küsimus on otseselt seotud töö staatusega, et millise töölepingu alusel inimesed töötavad. ja karjääriväljavaadet kontekstis räägitakse sellest põhimõtteliselt, aga praeguses olukorras tegelikult on väljavaade teema, mis puudutab rohkem suutlikkust tööd leida ja siis sellel töökohal püsida. ja selles mõttes on pilt praegu väga must. inimeste tegelikud võimalused leida kõrge kvaliteetne koht ja seal ka püsida on väga väikesed. meil on Euroopas jätkuvalt üle kahekümne miljoni töötu ja kõigest miljonil nendest on viimasel ajal, viimase aasta jooksul õnnestunud töökoht leida läbi töökohtade loomise programmide, mis on Euroopas käivitatud. suur osa nendest uutest töökohtadest on aga ebastabiilsed äh, madala kvaliteediga töökohad ja teinekord, äh, teinekord isegi null tun-, null äh, töötunnilised lepingud ja, ja väga-väga Mm, haavatavad lepingud. nii et selles osas on veel väga palju ära teha, et mis puudutab väljavaateid tööturul. järgmisena sissetulek. enamus äh, toodud äh, näitajatest, äh, mille on rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas ka Rahvusvaheline Valuutafond välja toonud, on näidanud seda, et peaaegu kõikides Euroopa riikides, kui mitte kõikides Euroopa riikides on palgad tõusnud keskmiselt, kuid need palgad on jäänud maha tootlikkuse arengust kõikides Euroopa liikmesriikides, sealhulgas nendes liikmesriikides, kus tootlikkus on märkimisväärselt kasvanud, näiteks nagu seda on Saksamaa või Poola aga ka nendes riikides nagu minu enda koduriik Itaalia või Kreeka või Hispaania, kus äh, tootlikkus ei ole suurenenud, kuid sellegipoolest on äh, palgatõusu ja tootlikkuse tõusu vahel äh, suur auk. Need on need probleemid, millega me oleme silmitsi palga arengus ja, ja inimeste lootused ei täitu, et äh, parema töö eest saadakse ka paremat palka tulevikus. järjest rohkem on inimesi, kel, kes on väga kõrgelt kvalifitseeritud, peavad äh, töös, äh, oma töökohal rohkem tööd tegema, aga nende palk sellest ei muutu, palk on aastaid olnud sama, teinekord on isegi palk vähenenud aga kui me vaatame nende töötajate kategooriat, kes on siis äh, äh, oskuste või tööintensiivsuse või töökvaliteedi mõttes äh, allapool keskmist, siis seal on suisa kokku kukkunud palgad, kokku kuivanud palgad. ja üldiselt läheme edasi, tööaeg, tööaeg tõuseb, seda näitavad kõik näitajad, aga miks? kas tööaja pikkus äh, tõuseb sellepärast, et paremini on saadud töö- ja pereelu paika või on asi, vabandust, see väheneb, vabandust, tööaeg väheneb, kas sellepärast, et töö ja pereelu on rohkem paigas või sellepärast, et inimesed lihtsalt töötavad vähem sama palga eest, kas see on äh, automatiseerumise tulemus, kuid tegelikult on põhjuseks see, et tööpuudus on tõusnud, sellepärast et on rohkem töökohti, mis ei ole kindlad ja on äh, osa tööturust küll jah, kus äh, töötundide arv kasvab äh, ja seal on ka palgad tõusnud, kuid väga suures osas äh, tööturust on, on asjad nii, et kui langeb tööaeg, langevad ka palgad. ja nüüd oskused. on tõsi, et on osa, on sektoreid tööturul, kus investeeritakse äh, elukestvasse õppesse ja jätkukoolitusse, aga nii nagu ka Eurofondi aruanne ütles, peaasjalikult on see kõrgekvaliteetsete sektoris. väga raske on keskmise kvalifikatsiooni või madala kvalifikatsiooniga töötajatel saada jätkukoolitust, töökohal on äh, kohti, kus on täiesti võimatu ja väga raske on äh, korralikku koolitust äh, tagada ka nende inimeste jaoks, kes on lahti lastud äh, või kes on töötud ja raske on olukord ka nendel noortel inimestel, kes esimest korda sisenevad tööturule. ja investeeringute näitajad näitavad seda, et avaliku sektori investeeringud jätkukoolitusse ja kutsekoolitusse on, on samuti oluliselt kukkunud Euroopas nii et me, meie ees on see probleem, et me peame leidma uued äh, viisid, kuidas investeerida oma tööturul osalejate oskustesse. ei ole sugugi kokkusattumus see, et äh, vaatamata tõsiasjale, et äh, meil on miljoneid töötuid inimesi, on ühtlasi üks koma kaks miljonit täitmata töökohta Euroopas ja on võimatu viia ne, need töökohad kokku inimestega, kes tööd otsivad. ühel pool siis äh, Äh, üks koma kaks miljonit äh, täitmata töökohta tööturul ja siis kakskümmend miljonit töötut. Äh, nii et siin on sobimatus, mille aluseks on mitte ainult, kuid suures osas investeeringute puudus koolitusse. otseselt oleme me näinud ka olukorra halvenemist füüsiliselt tööturul ja ohutuse mõttes nimelt äh, väga keeruline on praegu olukord ka arvestades äh, seda, et äh, töö ja, ja ohutusnõuete osas on seadusandlus väga erinev Euroopa liikmesriikides. algatusi on tehtud selles valdkonnas, aga, aga olukord ei ole paranenud ja nüüd sotsiaalne keskkond me näeme, et sotsiaalkaitsesüsteemide järk-järguline lahtilammutamine, mida me oleme näinud enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides, on viinud äh, ka selle keskkonna olulise halvenemiseni. nii et äh, sotsiaalturu osapooled ei pea mitte ainult äh, tegelikkusele näkku vaatama, vaid mõtlema ka sellele, et kuidas siis nendest lõhedest ja puudustest üle saada. kuidas sellest negatiivsest olukorrast, mis kahjuks praegu on tööturul tekkinud, välja tulla ja enne, kui me pöördume avaliku sektori poole, peaksime me võib-olla tegelema sisekaemusega ja vaatama, mida me saaksime teha. kõige, meie oleme veendunud, et kõige parem probleem, lahendus oleks see, kui me toetaksime sotsiaalset dialoogi ettevõtetes, sellepärast et sotsiaalpartnerid, tööturu osapooled saaksid väga palju ära teha aga selge on see, et äh, meil on vaja ka avaliku sektori toetust, et meie suutlikkus suureneks selleks, et äh, näiteks kollektiivläbirääkimisi ja sotsiaalset dialoogi arendada. kahjuks praegune töökeskkond meid ei toeta enamus liikmesriikides. me oleme näinud ka tööturu osapoole suutlikkuse langust äh, ähm, töösuhete ja sotsiaalse dialoogi mõttes teisalt on meie jaoks muidugi ka tähtis see, et avalik sektor võtaks vastu korralikud poliitikad, et ükshaaval lahendada need seitse probleemi, mis raportis on kirjas. meie ametiühingute esindajatena oleme veendunud, et meie ees on praegu üks väga suur võimalus, nimelt sotsiaalõiguste sammas. mul on tõesti väga kahju, et äh, Michel Servas ei ole kohal Euroopa Komisjonis, sest et ta oleks võinud natukene selgitada seda, et mida kavatseb komisjon ette võtta sotsiaalõiguste sotsiaalõiguste samba rakendamiseks. aga see on üks äh, nendest vahenditest, mis võiks tõesti tuua tegelikud lahendused tegelikele probleemidele ja päris põnev oleks see. suur tänu! suur tänu, härra Vicentini! ja pean vist nüüd äh, alustuseks ütlema, et äh, kõneaeg on viis-kuus minutit kõigil ette nähtud. sest et muidu äh, me ei püsi ajakavas. aga minu viga, oleks pidanud kohe alguses seda ütlema. aga kui nüüd lubate, siis annan sõna edasi Renate Hornung-Trausile, kes on Business Europe'is äh, sotsiaalasjade komisjoni aseesimees. suur tänu, proua esinaine ja loodetavasti sama-sama palju äh, aega kui minu kolleeg. jagame ära härra Servossi poolt kulutamata aja aga lubage alustuseks öelda, et eh, see Euroopa töötingimuste uuring on üks eh, traditsioonilisemaid eh, instrumente ja poliitika analüüsi hoobasid, mida Euroop-, mis on olnud Eurofondi tööks kaua aega, töös olnud kaua aega. tere tulemast ka ühtlasi Michel Servosile. mida me ei tohiks unustada Äh, selle kõige juures on see, et tegemist on uuringuga. tegemist on äh, füüsilistest isikutest ettevõtjate ja töövõtjate isikliku seisukoha väljendusega nende enda töökoha kohta ja nende tundmusega. loomulikult äh, mulje, seda ei ole võimalik defineerida ja see sõltub otseselt äh, Ähm, kultuurist ja härra Vicentini, vaadake, mida ütleb OSCE parema elu indeks ja mina vaatasin sealt ainult ühte argumenti, et milline on kõige parem tervishoiusüsteem vastavalt inimeste subjektiivsele hinnangule OSCE riikides. ja vastuseks oli see, mis mind küll pani üllatama, et äh, see, kuidas tervishoiusüsteem inimeste poolt inimesed eh, pidasid eh, Euroopa tervishoiusüsteemi väga kehvaks ja ameeriklaste oma väga heaks ja see tekitas mul väga palju küsimusi, see näitab seda, kuidas tunne ja mulje eh, on tegelikult otseselt seotud kultuuriga ja sotsiaalsete tingimustega ja, ja laiemalt ühiskonnas toimuvate aruteludega ja sellega tuleb arvestada, kui kui me neid uuringu tulemusi tõlgendame. kuid üks, mis tuleb selgelt välja ja, äh, ja see on ka üks nendest eelistest, mida annab äh, see, et sellist uuringut süstemaatiliselt viiakse läbi aastaid, nii nagu Eurofond on seda teinud, on see, et me näeme, et äh, on muutunud see, kuidas tunnetavad töövõtjad ja FIE-d ähm, iseenda töötingimusi kuus, kuues Euroopa töötingimuste uuring, mis täna on siis arutelul, toob välja selle, et äh, on olnud äh, paljudes punktides paranemist ja mul on väga hea meel näha, et äh, tegelikult vastukaaluks sellele, mida ütlesid sina, Luka, on, on, sa ütlesid, et kõik halveneb, arvavad inimesed ise, et nende töötingimused on nii mõneski vallas paranenud näiteks kokkupuude füüsiliste riskidega, tööaja kvaliteet, tööaeg on vähenenud ja kõige üllatavam ja märkimisväärsem näide minu jaoks on see, et väga suur osa vastanutest, kaheksakümmend viis protsenti, on kas rahul või isegi väga rahul oma töötingimustega. vaadake, mida öeldakse leheküljel sada viis miks see on tähtis? tähtis sellepärast, et äh, see protsent äh, on võrreldes aastaga kaks tuhat oluliselt paranenud, äh, aastal kaks tuhat oli see protsent nimelt kaheksakümmend kaks. see näitab siis seda, et töötingimused on paranenud. ja üks punkt veel, mis mind üllatas, oli see et, et kaheksakümmend üks protsenti töövõtjatest ütlevad, et nende töö ja pereelu on äh, ilusti paigas, vaadake aruande lehekülge sada kakskümmend viis. kui see nii on ja meie peame Euroopa sotsiaalpoliitikat kui eh, reageerivat poliitikat tekkinud probleemidele siis ma kutsuksin üles komisjoni ja hea meel, et äh, Michelle on kohale jõudnud, võiksid mõelda sellele, et kas ei peaks äh, võtma vastu mingisuguse koondpaketi töö ja pereelu öö, äh, kohta, sest et kaheksakümmend üks protsenti vastanutest ütlevad, et probleeme ei ole mida ma veel tahtsin öelda, on see, et kvaliteetsete töökohtade teema on asi, mida Euroopa ettevõtjad peavad oluliseks ja mida peavad oluliseks kõik tööturu osapooled. probleeme on tehnoloogiline areng, haridus, koolitus, töö organiseerimine, tööohutus ja tervishoid ja demograafilised äh, probleemid ja tööturu osapooltena me tegeleme nende probleemide lähenemisega, tulemas on autonoomne äh, raamkokkulepe aktiivse vananemise osas, me tahame et töövõtjad igal pool Euroopas äh, koos äh, töönõukogudega ja tööandjate esindajatega saaksid kujundada üheskoos välja poliitikaid, mis annaksid äh, töö võitjatele võimaluse jääda tööturule kauemaks, kui nad seda soovivad ja niimoodi oleks võib-olla lihtsam äh, see demograafiline üleminek, äh, mis on tulemas tööturul. meie töökavas äh, on ka digitaliseerumisega seonduvad aspektid sees ja need on asjad, millest tulebki rääkida, sest tegelikult kõik räägivad juba digitaliseerumisest aga asja tule, tuleb keskenduda, asju tuleb analüüsida ja mõelda sellele, mis on meie jaoks Euroopa tasandil oluline ja mis on oluline inimesel tööelus ja töötingimuste valdkonnas. järgmise aasta veebruaris ongi tulemas selle sisuline seminar ja me tõesti loodame, et sotsiaalpartnerid ka äh, poliitilisi seisukohti seal selgelt esindavad, nii nagu ka eksperdid. mida ma tahtsin siis öelda mm, kokkuvõtvalt nimelt seda, et see uuring näitab, et äh, töötingimuste mõttes on areng olnud positiivne. ja Luka, veel üks asi. sa ütlesid, et äh, palgad kasvavad aeglasemalt kui tootlikkus, tegelikud palgad. no loomulikult, kui sellest vaatevinklist asjale läheneda siis kui te tahate uusi töökohti eh, luua, siis eh, peavadki eh, palk, peabki palgatõus produktiivsuse tõusule alla jääma, sest et kui me palku tõstame hüppeliselt, nii nagu näiteks Saksamaal, siis loomulikult peavad ettevõtted hakkavad ratsionaliseerima oma tegevust, hakkama tõstma tootlikkust ja see on tööhõivele põntsuks. kui te tahate tööhõivet tõsta ja integreerida rohkem inimesi tööturule, siis ainus viis seda teha makromajanduslikust vaatevinklist on äh, selline palgatõusu tempo, mis lubab luua lisatöökohti. selles see probleem alati ongi. kõike ei ole võimalik äh, ühel ajal saavutada. aga see fenomen, see makromajanduslik fenomen iseenesest, seda tuleb analüüsida nii et minu seisukoht on, et me peame tõesti äh, analüüsima äh, seda, mis on olnud tegelikult põhjused sellise olukorra väljakujunemiseks, äh, nii et selles mõttes ma olen teiega täiesti samal seisukohal. suur tänu! suur tänu! nagu näete, nii nagu ma neid ka tutvustasin, nii nad ka esinesid. tööturu osapooled laskuvad kohe teineteisega aruteludes, on tõesti partnerid tööturul, see näitab seda, et sotsiaalne dialoog on äärmiselt tähtis. ja et äh, see ei ole veel sugugi hinge heitnud. suur tänu aga härra Servos selle Euroopa Komisjonist, kes on nüüd ka kohale jõudnud äh, peadirektor äh, tööhõive ja sotsiaalasjade ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadist. Te oleksite tegelikult pidanud selle osa tänasest seminarist avama, aga ma olen veendunud, et sobitute ka nüüd hästi programmi ja annate oma, äh, edastate oma seisukoha siis olukorrast tööturul. oleme kuulnud väga muserdavat pilti ähm, sellest, milline on olukord, siis natukene positiivsem äh, lugu sellele järgi ja nüüd siis viis minutit äh, aega teile, härra Servos, oma seisukohtade väljendamiseks. jah, kõigepealt ma vabandan, et ma jäin hiljaks. mul on väga kahju, et ma Luka sõnavõttu ei kuulnud, aga kui ma nüüd kuulasin ära Renate, hakkan vaikselt saama aru ja aimu sellest, millest kus see on kitsaskohad. ja muuseas, üldiselt mulle see uuring väga meeldib, eriti sellel aastal, kui me räägime sotsiaalõiguste äh, sambast, see on väga oluline panus tõesti meie töösse, et kui me räägime sellest, milline on olukord tööturul täna Euroopas ja meie poliitilised ettepanekud kindlasti ähm, rajanevad sellele uuringule. ja mõned punktid, äh, mis ma tahaksin sellest uuringust välja tuua, on järgmised. kõigepealt äh, ma arvan, et see pilt ei ole nii äh, tume, on teatud paranemise märke kõigepealt huvitav on äh, see, et aastatel kaks tuhat viis, kaks tuhat viisteist on üsna olulisel määral tõusnud äh, tasustatud koolituste osa ja see on väga tähtis areng. aga samas pean ma tunnistama ka seda, et äh, töövõtjate ülesanded on oluliselt keerulisemaks muutunud, väga paljud vastanutest on öelnud et, et viiskümmend protsenti on raskemaks nende töö muutunud nii et väga-väga suur hüpe, kui ainult sellele näitajale keskendule. aga tegelikult peegeldab see väga hästi äh, töö arengut ehm, eile võtsime komisjonis vastu iga-aastase kasvuanalüüsi ja selles on kirjas, et äh, aastast kaks tuhat kolmteist oleme loonud kaheksa miljonit uut töökohta. nii et suhteliselt muljetavaldav, aga samas, mida, mis on selle arvu taga? selle arvu taga on see, et äh, need uued kohad on hoopis teisel oskuste tasandil, kui need olid varem madala oskustega töökohad on välja vahetanud kõrgetasemelised töökohad ja see eh, näitab seda, eh, et need, kes on töötud, peavad läbi vii-, läbi eh, viima täieliku muu-, muutuse ja peavad oma kvalifikatsiooni tõstma teiseks viitaksin selle uuringu puhul sellele, et kui oluline on töö ja, ja pereelu ühildamine. selge on see, et need, kes uurijale, uuringule vastasid, pööravad sellele rohkem tähelepanu kui varem. ja minul meelest on see ka seot-, teotud olnud arenguga töökohal. olukorrad on palju komplekssemad täna, elud on komplekssemad, inimesed kombineerivad öö, öö, töövõtjaks olemise, FIE-ks olemisega ja need on sellised asjad, mis otseselt mõjutavad nii tööelu kui ka pereelu. Euroopa ja komisjoni jaoks tähendab see seda, et sellest ei saa mööda vaadata ja tuleb mingisugused ettepanekud esitada selles vallas. ja ühtlasi ütleksin ma, et see uuring näitab selgelt ka seda, et töö ja pereelu äh, tasakaal on paremaks muutunud, ma viitasin siin juba viiendusele ja aastast kaks tuhat kolmteist kaheksa miljonit uut töökohta on loodud, mis on kasvuanalüüsis ka sees, kuid väga suur osa sellest tõusust ja nendest kohtadest on tulnud läbi viienduse tõusu. statistikat meil praegu ei ole täpselt, aga me näeme seda, et tehakse väga palju freelance tööd, allhanked ja nii edasi Need on need arengud tööturul, mis on ilmselged ja tuleb mõelda, milliseid tagajärgi see omab nende inimeste jaoks, kes sellises olukorras on. meie ülesanne on vaadata aga õiguslikku raamistikku, vaadata seda, kas need reeglid, mis on tänaseks kehtestatud, on sobivad ka uuele olukorrale sobivad ka uue olukorraga ja see on üks nendest küsimustest, mille me kavatseme endale esitada ja lahenduse ka leida sotsiaalõiguste samba alastes aruteludes. ja siis veel üks märkus, nimelt töö kvaliteediga on otseselt seotud palkade küsimus. ja minu jaoks ma pean tunnistama, et jah, palgatõusuga kaasneb konkurentsi küsimus, tuleb tagada et palgad vastavad eh, ettevõtte konkurentsivõimele et oleks võimalik töökohtade loomise jätkamine. ütleksin aga ka seda, et palgatõus tõstab sisemaist äh, tarbimist ja see omakorda loob töökohti, nii et see tasakaal äh, on habras, kuid tuleb leida. ja komisjon on jätkuvalt seisukohal, et meil on vaja sellist palgaarengut, mis käib sammu, äh, ühte sammu tootlikkuse arenguga yes kui on tõus tootlikkuses, siis, siis tulevad, peavad ka palgad tõusma ja vastupidi, kui on langus, siis palgad peaksid langema. tööturu osapooled peavad äh, siin võtma ka endale vastutuse ja langetama selliseid otsuseid, mis viivad palkade tõusuni ja minu viimane märkus puudutab sotsiaalkaitset. kõik need uued väljakujunenud olukorrad tõestavad seda, et äh, on tekkinud asümmeetria selles, kuidas äh, on tagatud sotsiaalkaitse äh, FIE-de ja töövõtjate vahel ja erinevate siis töövõtja struktuuride, gruppide vahel. kui me tahame tulevikus paindlikumat tööturgu, siis meil on vaja samal ajal paralleelselt tagada suurem sotsiaalkaitse inimestele see on üks nendest asjadest, eh, mida me kindlasti sotsiaalõiguste sambas kavatseme rõhutada. suur tänu, Marita uh,! Thank you um,. I think I will give the suur tänu! annaksin nüüd eh, sõna härra David Fodenile, kes on Eurofondis töötingimuste ja tööstuslike suhete eest vastutav üksuse juht, olge hea suur tänu teile, esinaine. osalt selleks, et vastata juba sellele, mis ettekandes käsitletud ja ka osaliselt selleks, et vastata varasematele kommentaaridele, ma oleksin nõus sellega, et kui me vaatame üleilmselt selle uuringu tulemusi, siis häid uudiseid on rohkem kui halbu. inimesed kiidavad positiivseid kogemusi, rõhutavad neid pigem kui negatiivseid ja see on asi, mida peaksime panema tähele. aga nii, nagu Agnes äh, ütles, ükski töökoht äh, ei ole täiuslik. ja on ka selliseid äh, töökohtade gruppe, mis on väga kehvad või vaesed nii mõneski mõttes. ja probleeme, millega tegeleda, on palju. Renate kommentaarile üks kiire vastus tajude küsimus, oleneb, mida te sellega silmas peate. me läheme tavaliselt töötajate juurde, sellepärast et nemad tunduvad olevat pa kõige paremad eh, vastamaks töötingimuste ja, ja töökohtade kohta. me kasutame oma uuringus neid vastuseid, aga indikaatorid, millega mõõdeta, mõõdetakse ka töö kvaliteeti, on objektiivsed küsimused pigem nii palju kui võimalik ja mõõdavad asju, mida me teame, on seotud töötajate tervise ja heaoluga. nii et siin on muidugi eh, subjektiivseid elemente ka, millele me toetume, aga me ei püüa ainult tajusid tuvastada, vaid me ikkagi mõtleme ka konkreetselt reaalsete tingimuste peale ja objektiivsuse peale, mida iga uuring võimaldab ka mõõta. edasi me oleme erinevatel tasanditel aru pidanud, me juba kuulsime siin sotsiaalpartnerite kaasamisest ja nende aruteludest Euroopa tasandil, see on üks võimalus. siis sotsiaalsambast me võiksime rääkida ka tegelikult äh, rahvusriikide äh, poliitikatest äh, ja sugudevahelisest võrdsusest või võrdsusetusest. aga oluline on kindlasti vaadata asja ka kohalikul ja ettevõtte või organisatsiooni tasandil sest äh, seal tegelikult leiavad aset äh, just need otsused ja tegevused, mis mõjutavad kõige rohkem äh, töötajate heaolu. seal pannakse paika koolituse otsused, tööaja ja koha otsused ja nii edasi. ja need ongi tegelikult kõige olulisemad, et tuvastada töö, töökohtade kvaliteedi küsimusi kõige rohkem Nende arutelude taustaks on niisiis, kuidas need erinevad tasandid omavahel kombineerivad eh, ja sotsiaalpartnerite tegevus on kaasatud ka avaliku võimu esindajatega erinevatel tasanditel. ja mul on eh, mõni minut kõneaega veel jäänud, tahaksin rääkida konkreetsematest asjadest. üks asi, mida vist enamus juba mainis erinevates eh, kontekstides, nimelt oskuste küsimus, mis on Euroopa tasandil väga suureks mureküsimuseks, äh, rahvusriigi tasandil ka, äh, eriti just oskused, äh, mis ei klapi tööturuvajadustega, oskuste puudused, need on majandusarenguga väga lähedalt seotud. ma arvan, et meie uuringu üks olulisi tulemusi on see, et ebakõlad valitsevad mõlemas suhtes nelikümmend protsenti töötajatest ütlevad küll, et neil on vaja rohkem koolitust, et töökohti Äh, töökohaga edasi sammu pidada, kaks korda sama palju inimesi ütleb, et, et neil on seda üleüldiselt valmis, nii et siin on väga palju katmata potentsiaali ja tulles tagasi nüüd jällegi organisatsiooni tasandile, siis see sõltub muidugi sellest, kuidas töö on äh, loodud, kuidas see on disainitud, kuidas kohalikul tasandil toetatakse õppimist ja edasiarenemist. ja see on üks võtmeaspekt, millele me peaksime tähelepanu pöörama ja veel üks asi, mis ühes eelnevas ettekandes kõne äh,, aset äh,, öeldi, milleks ma tahaksin veel lisada üht koma teist juurde. oluline on muidugi töökoha kvaliteeti ülespoole tõsta, aga ilmselt äh, on näiteks äh, väiksemaid äh, töörühmasid lihtsam juhtida, samuti on lihtsam juhtida ainult naistest koosnevat töötajate kollektiivi, eh, kuigi me räägime sellest, et naised peaksid olema aina kõrgematel otsustajate tasemetel. nii et eh, tegelikult, eh, kui detailidesse laskuda, siis läheb asi tõeliselt keerukaks, aga meie üks selge eesmärk on siiski silme ees, mida ei tohiks ignoreerida. järgnevalt Claude Roland, kes on meie parlamendi liige ja ka tööhõivekomisjoni liige, palun. suur tänu minu kogemused äh, äh, elus on ametiühingu kogemused, nelikümmend aastat tagasi töötasin ametiühingust ning siis tulin äh, Euroopa Parlamenti, nelikümmend aastat nägin ma väga suuri erinevusi, väga suurt arengut ka äh, töötingimuste osas vaadake näiteks, milline oli kollektiivlepingute sisu nelikümmend aastat tagasi. räägiti peamiselt füüsilistest tingimustest, aja, tööajast, palgast. tänased töötingimused räägivad ka nendest teemadest, need teemad ei ole kuhugi kadunud, aga oleme lisanud sinna äh, veel teisi elemente, oleme Äh, lasanjale kihte juurde pannud ja äh, räägime rohkem elukvaliteedist ja tööelu kvaliteedist. kuid mitte ainult tööelu kvaliteedist, vaid tööelu kvaliteedist üldisemalt, sellepärast et äh, töövõtjad ei ole mitte ainult indiviidid ainult töö ajal, vaid neil on oma elu üldiselt ja ettevõtete Äh, pakutud tingimused peavad pakkuma ka elutingimusi. ja me peame püüdlema homme paremate tingimuste poole. aja küsimus, aeg perele, aeg äh, el-, eraelule ja aeg tööle, nende ühitamine on väga oluline teema ja kolleeg rääkis siin inimestest, et inimesed ei teagi, kuidas nad töötavad. Äh, selles ettevõttes, kus mina töötasin, ei olnud äh, mingisuguseid äh, probleeme töö, lastehoiuga sellepärast, et sellega lihtsalt ei tegeletud. põhimõtteliselt töövõtjad tegelesid ise lastehoiuga, lapse, vanavanemad, naabrid ja nii edasi hoidsid lapsi. ja põhimõtteliselt kõik sellised asjad mõjutavad inimeste kogemust tööelust, töö ebakindlus, ebakindlus on tõusmas praegusel hetkel ja töö äh, kvantiteedi kasv, äh, ebakindluse suurenemine on tekitanud seda, et äh, ka läbirääkimistel on toimunud vahekordade muutus ning töövõtjad peavad ise oma jõudu rohkem üles näitama. osalesin ühel teisel uuringul ka, mis võiks teie uurimusele nii mõndagi juurde pakkuda. seal võrreldi Euroopas tööst puudumiste aega see töölt puudumine on väga huvitav element, mis on seotud tegelikult tööelu kvaliteedi hinnanguga inimeste poolt. loomulikult erinevates sektorites, erinevates ettevõtetes, erinevates piirkondades on olukorrad erinevad, aga sellest õppimisest, sellest uuringust, millega tutvusin, jäi mulle meelde asjaolu, et kolm tegurit on puudumise seisukohast väga olulised. nimelt tunnustus, töö mõte ning kollektiivi tähtsus. Need kolm elementi olid väga olulised. kui me räägime töö mõtestatusest, kui me vaatame noorte, noori töölisi, töölisi, siis noored töötajad ütlevad, ma tahan endale tööd, aga ennekõike tahan ma tööd, mis äh, annab minu elule mõtte, mis on kasulik ja seda elementi tuleks kuulata, sest see on tähtis ja selles uuringus räägiti veel ka pika karjääri tähtsusest ja puudumiste arv kasvab, mida vanemaks inimene muutub ja ja üha rohkem oleme oma poliitilises tegevuses pensioniiga äh, tõstnud ja sellega seoses kaasneb ka täiesti kindlalt puudumise probleemi kasv nii ettevõtete töötajad, töövõtjate, tööandjate jaoks, poliitilise maailma jaoks on oluline neid uusi elemente, neid uusi teadmisi äh, kaasata. stressi, teadmisi stressiteguritest, stressiteguritest, mis võivad ka vägivallajuhtumeid kaasa tuua tööelus, tagakiusamine äh, ja nii edasi ja nii edasi, on asjaolud, mida tuleb arvesse võtta ja ettevõte peab olema äh, ennetaval seisukohal, ettevõtted tänapäeval muutuvad väga kiiresti ning äh, neid muutusi tuleb ette näha ja võimaldada äh, siis ka nii ettevõtetel kui töövõtjatel end kohaneda nende tulevate muutustega. ja siis turvalisuse suurendamine, see paindlikkuse suurendamine, millest siin räägiti, jah, maailm muutub üha rohkem paindlikumaks, aga me peame samas Äh, oma karjääri kindlustama, paindlikkus ilma turvatundeta on täiesti mõtestat-, mõtestamatu ning vähendab ainult meie elukvaliteeti. meil on tänases maailmas tööriistad, millega saavutada hea tasakaal. komisjon on esitanud mitmeid äh, häid mõtteid. Juncker ütles, et äh, et komisjon tahab endale kolme A reitingut sotsiaalsetes küsimustes, see on täiesti õigustatud. meil on kõik need erinevad ettepanekud, millest me räägime siin tööhõivekomisjonis, äh, lähetatud töötajate direktiiv, äh, deklareerimata töö äh, teema, millega tegelete teie siin, siis ähm, ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, me peame arenema. Nendes küsimustes me ei ole piisavalt edasi arenenud, aga seda tuleb teha. ja minu jaoks on, ma teen järgnevad järeldused, kõigepealt tööhõive tööhõive kvaliteet ja dünaamika on olulised, siis äh, ennetav töö, ettenägemise võimalus, aga ka töövõtja kaasamine ja kolmandaks siis äh, sotsiaalne dialoog ettevõttes, sektori tasandil, liikmesriikide tasandil ning mitte ainult ka Euroopa tasandil. tööriistad on meil olemas, Euroopa Parlamendis on meil tööhõivekomisjon, kes selle teemaga tegeleb ja kohe siin kõrval on ka Majandus- ja Sotsiaalkomitee. ja ma võin teile öelda, et töömaailmas toimub väga palju huvitavaid asju ma tahaksin näha ühe suure uurimuse tulemust, mis eelmisel aastal avaldati, väga huvitav äh, dünaamika tuleb välja ja see puudutab homseid töökohti. väga palju äh, tööst, mida tehakse rahvusvahelistes organisatsioonides äh, ja ma tean, et ka komisjonis kaalutakse samasuguseid teemasid, analüüsitakse samasuguseid teemasid. ja need teemad on väga olulised teenajal võtan otsad kokku ja lõpetan, mitte et meelitseda äh, Eurofondi, aga ma ütlen, Eurofond, teie olete täiesti möödapääsmatu meie jaoks, muidu me ei, ilma teieta me ei saaks oma parlamendiliikme tööd teha. meil on vaja teid, et teie tööle tugene- tu,, toetuda ja oma tööd siin parlamendis teha. ma ei tea, mida me teeksime, kui teid ei oleks ja me ei saaks teile toetuda, kui ei oleks selliseid organisatsioone nagu Eurofond. Thank you, Mr Roland uh.... suur tänu teile härra Runo. ja täpselt nii ongi, nagu te ütlesite. et oluline on puudutada väga olulisi fakte ja esitada küsimusi, avatud küsimusi, mitte leida ainult vastuseid, vaid küsida ka küsimusi Eurofondi kohta Eurofondi uuringute põhjal saame väga hästi teada, kuidas asjad on liikmesriikides, millised on kitsaskohad ja vahel ka võimalused. järgnevalt palun Georgi Pirinski, kes on Euroopa Parlamendi liige ja ka tööhõivekomisjoni liige, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige. nii nagu härra Rolanil puhul olete ka teie olnud väga aktiivselt tegev, deklareerimata töö küsimustes, võib-olla saate öelda üks, üks koma teist ka selle kohta, palun. Thank you very much uh,. It's a privilege to be on this. suur tänu. Eh, peab ütlema, et on suur privileeg osaleda selle paneeli töös. ma tahaksin eh, omalt poolt eh, rääkida küsimusest, mis on kogu selle arutelu mõte? milliseid soovitusi saame teha? aga raportist eh, endast ehk on õiglane öelda, et eh, üleüldine hinnang selles osas, kas on eh, töökoha kvaliteet paranenud, peaks olema seotud sellega, kas klaas on pooltühi või pooltäis me oleme erinevaid hinnanguid äh, juba kuulnud selle kohta. teema on keerukas. on selge, et on ka positiivseid arenguid ja seda näitab ka uuring. siis on äh, väga suured äh, mureküsimused ikka veel õhus. on seotud töökohtade kvaliteediga ja ma tahaksin äh, ühele järeldusele teie tähelepanu suunata, mis ma usun, et äh, võtab kinni tõsiselt asja sabast. nimelt siis küsimusest, kas meil on äh, mingisugust rahuldust tekitavad trendid töökohtade kvaliteedi osas ja nimelt äh, see, et äh, nende töötajate osakaal, kes äh, tunneb, et töö on hästi tehtud, on viimase kümne aasta jooksul suurenenud. kahe tuhande viiendal aastal viiskümmend üks protsenti, nelikümmend viis protsenti kaks tuhat kümme ja nelikümmend protsenti kaks tuhat viisteist, ütleb kõneleja aga suuremal osal inimestest kummalisel kombel ei ole kunagi sellist tunnet. härra Menendez Valdes oma sissejuhatavas sõnavõtus täna hommikul eh, vedas paralleeli töö kvaliteedi ja eh, rahulolu vahele ja muidugi me võime vaadata siin äh, tööhõive võimalusi ja palkasid ja muid küsimusi, aga minu arust äh, kõige suurem võimalus just konkurentsivõime suurendamiseks ja kasvu kiirendamiseks on see, et me teeme kõik võimalikku selleks, et võtta inimesed tööle kõige tootlikumal võimalikul viisil. ja ma ei usu, et see pidev äh, debatt siin, kas konkurentsivõime või sotsiaalkaitse küsimused, äh, minu arust äh, võiks olla niimoodi, et kõik need aspektid oleksid hästi täidetud. selles aruandes on väga palju häid asju kirjutatud erinevate töökvaliteetide aspektide kohta ja loomulikult on oluline siin ressursside küsimus, mida on võimalik tuvastada, e, pakkudes siis vastavat äh, poliitika otsused siia vastuseks. ja edasi. tahaksin olla päri nendega, kes on rääkinud sellest, et äh, rääkides siin erinevatest äh, töökvaliteedi aspektidest siis oluline on see, et igasugused kahtlased töölepingu vormid ja töösuhted äh, aina kasvavad. meil on vaja seda siduda tööde kvaliteetiga. ning äh, kuna sellised äh, kahtlased töösuhted kasvavad, kasvab inimeste ebakindlus ja nii nagu eelkõnelejad ütlesid, et mm, need ohud on inimesi ähvardamas, äh, suurenev digitaliseerimine ja töö korraldamise üleüldised muutused. ja siis muidugi on ebavõrdsus väga suureks äh, probleemiks, sellepärast et äh, kui me vaatame seda keskmist, siis on kõik hästi, aga samad, samas on töö kvaliteedi küsimused väga erinevad erineval pool Euroopas ja see ebavõrdsus äh, tuleb teatud kuluga, milleks on see, et äh, see, kuidas inimesed töötavad, on muutunud, äh, mida nad selle eest saavad samuti suurenevad ebavõrdsused toovad kaasa rohkem konflikte ja pingeid. deklareerimata tööst oli juba juttu. tahaksin ka siin mõned sõnad selle kohta öelda, sellepärast et äh, minu arust on äh, see kogemus äh, väga huvitav, sest töötan ise seal deklareerimata tööplatvormi ettepaneku kallal, aga kogu varimajanduse suurenemine ja kogu keskkond tegelikult, mis praegu õõnestab tööhõive baaskvaliteeti no sealhulgas näiteks töötavad vaesed, mis on äh, väga-väga laialt levinud tendents paljudes äh, riikides, inimesed ei ela lihtsalt oma tööst ära. ja iga-aastase majanduskasvu analüüs, mis komisjoni poolt eile välja tuli, näitab ka, et ka komisjonis on uus teadlikkus selle kohta, kui olulised on Euroopa poolaasta sotsiaalsed aspektid ja et pinged suurenevad. aga minu arust on see väga oluline teema, millesse me peame süüvima. nimelt Euroopa Liidu tasandil on mõned võtmevaldkonnad, kus me tegutseda saaksime ja jällegi oleme jõudnud tagasi äh, vastutustundliku fiskaalpoliitika, stabiilsuse ja kasvupakti reeglite rakendamise, tööhõive suuniste paindlikuks muutmise osas ja nii edasi. ja ma olen väga veendunud selles, et see, millele viitas härra Servus võib-olla kitsamas mõttes, vaatame reeglitele endile otsa, kirjutame need võib-olla ümber. see on väga oluline loomulikult sellisel moel, et mitte tekitada suurt ebakindlust, vaid vastupidi. me peame vaatama, mikspärast reeglite praegune rakendamine tekitab ebakindlust. ja me peame hoopis produktiivsema ja õiglasema paradigma looma. suur tänu, ütleb esinaine. mõned asjad on juba ära öeldud Teie, härra Roland, mainisite regioonide tähtsust ja tulles ise Euroopa osast, kus, kus meil on võib-olla äh, endisi tööstuspiirkondi palju, kas teie näete, mingisuguseid regionaalseid progressiivseid öö, äh, kogemusi, mida on võimalik kasutada ka teistes Euroopa osades, kus näiteks on regionaalsed probleemid vanade terasetööstuse ettevõtetega, kus on suured probleemid, mis on siis seotud no võib-olla otseselt mitte lähtuvalt Euroopa Liidu institutsiooni otsustest, aga et puudu on näiteks investeeringutest ja, ja võib-olla teisigi probleeme. kas on võimalik meil äkki midagi ära teha? kui me räägime regionaalsetest äh, kitsaskohtadest, kus inimestel on tunne, et äh, neil ei ole tulevikku, sest nad on näiteks äh, osa piirkonnast, kus on, on valdavaks majandussektor, millesse enam ei investeerita ja mingisuguseid meetmeid keegi ei võta selleks, et inimestele lootust äh, sisendada, et võib-olla saate selle kohta üht-teist öelda? sellel küsimusel on mitu elementi. kõigepealt kogemuse küsimus, rääkisin kakskümmend aastat, nelikümmend aastat olen ma töötanud ametiühingutes ja esimene äh, ettevõte, kus olin ametiühingus esindatud, oli äh, kirurgiaga tegelev ettevõte, esimene Belgias ja Lõuna-Euroopas, ainus suur vabandust, teraseettevõte Belgias äh, esimene omalaadne ja äh, ja meil toimus areng just nimelt Euroopa tasandi arengu tõttu. Äh, kasutati just nimelt Euroopa fondide vahendeid ja tänu kõikide osapoolte kaasamist, kaasamisele jõudsime edasi. just nimelt nende osapoolte kaasamine on oluline ja ma pean, pean siin silmis äh, nii äh, tööandjate kui töövõtjate organisatsioone ja ka kultuurilisi organisatsioone ja äh, ja tänu sellele suutsime me oma piirkonna üles ehitada, tegemist oli piiripiirkonnaga ja ajaga, millal just hakati terasetööstust ümber struktureerima ja tänu sellele suutsime me töökohad äh, ümber kujundada ja uute töökohtade arv oli suurem kui kaduma läinud töökohtade arv selles ümberkujundusprotsessis. ja need, kes leidsid äh, töökoha hiljem, olid äh, nende inimeste lapsed, kes omal ajal koondati, sellepärast et see protsess on ju pikk, pikk. ja ma tean, sa oled töötanud nende teemadega, see on äh, ülitähtis keskenduda ennetamisele ja just nimelt nende ümberstruktureerimisvajaduste ennetamisele. mina olen pärit Charleroi piirkonnast ja me kannatame praegugi ettevõtete äh, kinnipanemise eest, äh, kinnipanemise all ja me, meie piirkond on tu-, juba tuttav igasuguste kannatustega, söekaevandused pandi kinni, siis terasetööstus pandi kinni äh, ja seejärel äh, saime siiski äh, oma tööstuse siiski kuidagi jalule Caterpillari näol, millest me nüüd kõik oleme kuulnud ja nüüd seal kaob, jääb varem oma uksed kinni. väga raske on elu sellisel piirkonnal, mis kannatab ühe löögi teise järel. ja nii see reaalsus on ja iseenesestki mõistetav, et selliste löökide all näeb rahvas ainult äh, asju süngetes värvides. sellele piirkonnale tuleb anda uus dünaamika äh, tuleb tagada, äh, et meil oleks mingisugune perspektiiv, ehkki erinevatel põlvkondadel juba järjest on olnud negatiivne tulevikuperspektiiv ja seetõttu on kultuurilised ja ühiskondlikud organisatsioonid väga olulised. mitte ainult loomulikult tuleb kaasata ka äh, äritasand, äh, äh, tööandjad, töövõtjad, aga nendel kultuurilistel organisatsioonidel on tähtis roll selles osas, et inimestele anda, mille üle tunda ennast uhkena ja eneseuskku neile anda ja mis puudutab muutuste äh, ettenägemist, siis minu piirkonnas koos tööturu osapooltega, koos poliitiliste organisatsioonidega korraldasime sellised öö, äh, ümberkujundamise rakukesed, kui ettevõte kinni pandi, et äh, pandi, siis korraldasime saatjad, toetajad nendele inimestele, keda koondati, ehk siis teiste ettevõtete töötajad, kes aitavad kaasa välja töötada uut uue strateegia, kes aitavad kaasa uue strateegia väljatöötamisele selleks, et uut töökohta jõuda, toetavad äh, töö kaotanud töötajad selles protsessis ja nii edasi ja nii edasi. ja sellisel moel oli meil, õnnestus meil omal ajal saada töö, äh, inimestele uued töökohad. suur tänu ja teie, härra Berinski, rääkisite deklareerimata tööst rääkisite sellest, kuidas äh, otsida lahendusi deklareerimata tööle eelmisel aastal mitmete kuude jooksul. kas saate rääkida lühidalt sellest, mida meie saame teha? selleks, et deklareerimata tööd oleks äh, niivõrd vähe kui võimalik ja mida te selle all õigupoolest silmas peate, palun? et eh, pikk jutt siin lühikeseks kokku pakkida, hakkan kohe lõpust peale. ja lõpp ütleb seda, et käesoleva aasta märtsis tehti otsus, loodi platvorm selleks, et deklareerimata tööd sihikule võtta. see tähendab seda, et eh, ennetada deklareerimata tööd ning julgustada deklareerimata töö deklareeritud tööks. selle platvormi osalisteks on liikmesriikide kõrged ametnikud ja esindajad sotsiaalpartnerite poolt Euroopa tasandilt. Need on selle platvormi liikmeteks, aga neil ei ole hääle, hääleõigust ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kümnendal oktoobril käesoleval aastal toimunud koosolekule, kus eh, see platvorm võttis vastu oma tööprogrammi, nii nagu komisjon selle ette pani. tegemist on väga ambitsioonika ja detailse programmiga, mis peaks deklareerimata töö paremini tuvastama, koguma selle kohta rohkem andmeid ja oluline oleks jõuda ka teatud soovitusteni, sellepärast et kõneleja vabandab, ütleb mitte soovitused, vaid järeldused, mis siis peaks jõudma nii parlamendikomisjoni kui ka nõukogu ette. ja see töö ei oleks olnud võimalik ilma Eurofondi äh, uuringuteta, detailsete tulemusteta, mis oli just abiks selgitamaks välja see, et äh, deklareerimata töö äh, tähendab selle tuvastamist ja sellega võitlemist. komisjoni härra Servusele suur tänu, sest härra Servuse äh, tagasisidest nii nende poolt, kes on äh, ettevõtete poolt osalenud selles arutelus, äh, kui ka institutsioonide poolt. Äh, ma saan aru, et komisjon on väga proaktiivselt praegu juhtimas selle platvormi tööd. Marita küsis selle platvormi töötamispõhimõtete kohta. see on aruteludes parlamendis äh, ja ka kolmepoolsetel läbirääkimistel olnud väga oluline. komisjoni poolt kasutatav äh, definitsioon ütleb, et tegemist ei ole äh, varimajandusega, see ei ole illegaalne töö, aga see ei ole korralikult defineeritud äh, avalike võimude jaoks niimoodi, et kogu tööõigus ja sotsiaalne õigus ning maksuõigus sellele rakenduks. tegemist oli definitsiooniga üheksakümnendatest ja tuli välja, et tänases töömaailmas on seda definitsiooni palju rohkem raskem rakendada, sellepärast et väga palju on igasuguseid halle alasid, Äh, riiulifirmad, FIE-d, äh, osakaup, osaajaga töötamine ja nii edasi. ja ma usun, et seda platvormi on võimalik äh, kasutada selleks, et rääkida paljudest teemadest, mis on seotud töö kvaliteediga. ma ei taha siin väga pikalt aega kulutada, aga nii palju saan öelda suur tänu. nüüd äh, teame täpselt, mis on siis deklareerimata töö, ütleb proua esinaine. nüüd tahaksin teile tutvustada härrasid Herve Kalniid ja Anti Nerhineni. Äh, esimene neist on Prantsuse Demokraatliku Töökonföderatsiooni sekretär ja Anti Närhinen, teie olete majandus- ja tööhõiveministeeriumis äh, ministri nõunik äh, Soomes. härra Kanje, teie käest kõigepealt tahaksin paluda esinaiselt kadus mikrofon. kas saate rääkida raamlepingust, mille sotsiaalpartnerid on kokku leppinud äh, töö kvaliteedi suhtes ja ka soolise võrdsuse suhtes. kas see toimib sellisel kujul? milliseid äh, õppetunde võime sellest äh, enda jaoks kaasa võtta? kas on raske sellist äh, kokkulepet toimima panna? kas soovitaksite seda ametiühinglastele teistes liikmesriikides? sellist võimalust kasutada. olge lahke. Euh, suur tänu. ma ei tea, kas ma oskan kõikidele nendele küsimustele vastata paari minutiga. Äh, oleks vaja ju selleks mitmeid tunde. aga selgitada sellest elukvaliteet, töö elukvaliteedi ja lepingust tegelikult ei ole see seotud otse, otseselt töö kvaliteediga, ma pean rääkima kaheksakümnendatest, üheksakümnendatest, et seda täpsustada. me räägime tööettevõtetes äh, töötingimustest ja äh, me tavaliselt räägite sel ajal füüsilistest tingimustest, äh, kuumus, müra, tolm ja nii edasi ja nii edasi ja uued riskid arenesid edasi nagu psühhosotsiaalsed riskid ja töö ebakindlus ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Äh, nii et äh, aja jooksul on äh, tehtud järeldusi, et mõningad sellised tegurid võivad mõjutada ka töötajate eluiga ning töö kvaliteeti. oluline on alati juht, on ka juhtkonna roll, erinevad raportid näitavad seda nagu ka täna, samuti sotsiaalsed majanduslikud tegurid, samuti töö areng Äh, üha rohkem räägime digitaalsest tööst. ja praegustest probleemidest rääkides stress, diskrimineerimine, äh, töö ebakindlus ja nii edasi ja äh, selleks, et kõiki neid asjaolusid leevendada, luuakse kokkulepe ja seadused. ja siis tuleb selle sanje, millest siin Claude Roland rääkis, kohustused, aga mitte eriti tõhus tegevus, erinevad kihid selle lasanje peal, ilma et oleks tervikpilti ja sageli kannatavad aga selles väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtted. kahe tuhande kümnenda aasta raport äh, rääkis heaolust ja töö tõhususest ning äh, ja sellest, lähtuvalt äh, alustati läbirääkimisi. see kokkulepe, millele kirjutati alla kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunis, äh, räägib äh, kahest asjaolust elu, tööelu kvaliteedist, mis mõjutab ettevõtte tootlikkust. mida rohkem rahul on töötaja, seda tõhusam on ettevõtte töö nii et äh, äh, me ei pea mitte ainult lähtuma sellest sotsiaalses valdkonnas ja, ja, ja juhtkonnas, vaid ka äriliselt. raportis tehakse ettepaneku keskenduda töösuhetele ettevõttes ja äh, anda näiteks väljendusvõimalused, samuti vahendajate rolli taastamine samuti äh, töökorralduse hindamine tervikpildina, samuti äh, töö, eraelu äh, ning eraelu arvesse võtmine, era- ja tööelu ühitamine on teema, millest oleme rääkinud korduvalt, aga me ei ole saanud sellest põhjalikult rääkida tööandjatega, aga kui me vaatame, milline see arutelu on olnud aastaid, siis äh, töövõtjate ootused on väga tähtsad äh, pärast äh, tunnustamist ning palka nende nõuete nimekirjas, mis on töövõtjatele olulised. ja äh, omal ajal äh, üks seadus äh, oli mõeldud ka äh, selleks, et naiste tagasipöördumist kergendada pärast rasedus- ja sünnituspuhkust ning isade tagasipöördumist kergendada pärast vanemapuhkust. seda võeti väga vähe, tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal ainult kaks protsenti meestest võtsid seda puhkust ja erinevaid teemasid, mis võivad tekitada probleeme, on palju, konfliktid, diskrimineerimine ettevõttes ja nii edasi ja nii edasi, me ei ole tahtnud äh, siin teha lõplikku nimekirja nendest teemadest, mida tuleks käsitleda, meie jaoks oli olulisem süstemaatiline lähenemine ja äh, äh, me siis tahaksime, et liikmesriigid viiksid läbi, või ettevõtted viiksid läbi läbirääkimisi seadusega ette antud kujul süstemaatiline lähenemine ning metoodika ning äh, diagnostiline süsteem, kuhu on kaasatud kõik asjaosalised. ja äh, reaalsusest lähtuvalt äh, tuleks leida häid lahendusi, ei ole mingisuguseid tabuteemasid ega ka äh, imemudeleid, mis alati igal pool toimiksid. ja Äh, muutuste elluviimine, nende toetamine ei ole nii lihtne. me äh, liikmesriigi tasandil püüame praegu häid vahendeid leida, selleks äh, püüame leida ka järelevalve ning hindamisvahendeid, et seda protsessi vaadata. Te tahaksite teada, kas meie algatused senini on toimunud, toimib? vastus on keeruline Äh, on negatiivseid elemente, on positiivseid elemente, on äh, väga raske, on ettevõttes, äh, kus on raskusi ja kus koondatakse tööd edendada ja töö kvaliteeti parandada. ametiühingud, juhtkond, haldusorganid peavad selle tööga tegelema kvaliteet tööelus Äh, on muutunud väga oluliseks elemendiks. meil on vaja pragmaatilist lähenemist. me me tahaksime anda oma mudeleid töö rahulolu suurendamiseks, jooga, äh, kursused äh, ja probleemide lahendamine, mul ei ole midagi äh, hea toitumise ja jooga vastu, aga see ei peaks olema ainult vahendiks, millega ostavad ettevõtted endale indulgentse teiste elementide tegemata jätmise eest. ning mis puudutab äh, heaolu suurendamist, siis on äh, ettevõ-, meil on üks mureküsimus ettevõtetes, suurettevõtetes, rohkem kui väikestes ja keskmises ja suurtes ettevõtetes, on äh, mureks see, et suurte kategooriatega tegeletakse, väikestega mitte see on negatiivne osa meie tulemustest, aga positiivseid elemente on ka, nimelt tööelu kvaliteet on liikmesriigi tasandil käsitlusele võetud ja see on üks tervishoiu, riikliku tervishoiuplaani alustalasid kahe tuhande kuueteistkümnendast kahekümne esimese aastani ja liikmesriik keskendub ka tervishoiule töökohal, tervishoiutegevuses ähm, positiivne element, kui äh, kiirelt äh, lihtsustades äh, öelda, nagu statistik, siis mul ei ole ühtegi näidet töö kvaliteedi läbirääkimise pidavast ettevõttest, kes oleks astunud sammukese tagasi seegi on iseenesest juba mingi näitaja. aga kasu on sellest protsessist küll, kui ettevõtte ümberstruktureerimisega on tegemist, on seda kasutatud aga mõned jäävad ettevõttesse ka alles, kui inimesi koondatakse, siis võib rääkida sellest, et äh, kuidas äh, tööstuspiirkondades on äh, näiteks sellised läbirääkimised võimaldanud transpordistruktuuri muuta, tööaegu kujundada, siis ka ettevõtete vaheliste lastehoiukohtade loomistele kaasa aidata, et töötajate nõudlustele ja vajadustele vastata ja kuidas on võimalik siis sellise protsessi käigus kuulata äh, töövõtjate probleeme ning reageerida neile. nii et umbes kuussada viiskümmend äh, väikesugust probleemi äh, on lahendatud ja kaheksakümmend protsenti nendest töövõtjate algatusel ja see tööelu kvaliteedi protsess sõltub meie suutlikust, suutlikkusest olukorda hinnata, näiteks autotööstuses on praegu tulekul teine etapp ja me peame nüüd vaatama, kuidas äh, me kahe töökohakogemusi äh, kogu sektoris äh, kasutame. kui on mingisugused äh, süsteemid, mis toimivad, siis tuleks need edasi kanda. kas selliste kokkulepete sõlmimine on raske? jah, loomulikult on see raske, sellepärast et see on uus protsess ja alati uutele asjadele aetakse särgu vastu. aga ähm, ma ütleks, et eeltingimusi on kolm juhtkond peab olema kaasatud, tegemist ei ole ainult inimressursside osakonna projektiga, juhtkond tuleb kaasata ja kui anda äh, töövõtjatele sõna, siis äh, nad võtavad sõna ja nad äh, esitavad nõudmisi, siis tuleb, äh, peab ka vastus olema öö, oma ülesande kõrgusel nii-öelda näiteks üks rehvi Äh, üks rehviettevõte, kus äh, pärast äh, tööelu kvaliteedi uuringu tulemustega tutvumist muutis kogu juhtkonna struktuure, et ennetada tulevasi probleeme. ja kui seda siis teha, siis tulevikus on märkimisväärselt vastutustundlikum ning kaasavam organisatsiooni struktuur. meie jaoks on olulised kaks asjaolu, tuleb rääkida läbi meetoditest ning vahenditest ning samuti ka äh, hindamise protsessist, sellepärast et üks tõsisemaid riske meie ühiskonnas on see, äh, et äh, kiireloomulisuse kaudu, kui me kui on mingisugune kokkulepe alla kirjutatud, siis lihtsalt see asi niiviisi jäetakse ja ja kui on allkiri alla pandud, siis enam midagi edasi ei tehta ja ettevõtete töötajad äh, tuleb kaasata sellesse äh, protsessi. Äh, see, see võib tunduda küll juhtkonnale häiriv ja väga paljud ametiühingud Prantsusmaal on sellesse protsessi investeerinud, aga üks on väga sõrgu vastu ajanud ning leiab, et töövõtjate äh, eneseväljendusõigus äh, ei ole äh, sellisel kujul vajalik. kas teised võiksid meie kogemustest õppida? ma ei saa sellele täie kindlusega vastata. meil me oleme aru saanud, et Euroopa sotsiaalne mudel äh, ei toimi siis, kui me oma mudelit teistele peale surume. sellest oleme ammu aru saanud. autotööstuse esindajad, kellest rääkisin, nemad ka samuti kaalutavad, kaaluvad seda küsimust. ja ja aga kõik sõltub äh, kohalikust õigusraamistikust ja üldisest kultuurist ja tegemist on meie jaoks piisavalt paindliku kontseptsiooniga, mida tegelikult võiks kõikidele oludele kohandada. ja meie tahaksime teiega jagada oma kogemusi, äh, et ja leiame, et, et selle teema tähelepanu keskmisse toomine toob kõigile kasu tänases äh, poliitilises keskkonnas, kus populism üha pead tõstab ning meie demokraatia ohtu seab. töö on iga indiviidi jaoks selles kontekstis väga oluline elu mõtteandja ja äh, seetõttu ka üks meie sotsiaalse ühiskonna alustalasid äh, ning seda tuleks meie ühiskondlikus sotsiaalses tegevuses ka arvesse võtta. Not... suur tänu! ma annan nüüd sõna härra Närkinenile. Soomel on äh, eesmärk olla Euroopa parim tööelu korraldaja äh, Euroopa riikide seas kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. sellised eesmärgid äh, on meie komisjonile igati meeltmööda ja ma arvan, et teised huviga kuulavad seda, mida on Soome esindajal öelda rääkige meile, kas teie süsteem toimib, mida võib teie kogemustest õppida ja kas äh, teie mudelit võiksid kasutada ka teised liikmesriigid, palun. suur tänu, nagu te kõik teate, meie oleme Soomes üsnagi tagasihoidlikud üks põhjuseid, miks me otsustasime Euroopa parima tööelu äh, edetabelis esimeseks saada, oli äh, see, et meil peaks olema võrreldavad andmed äh, ning et me saaksime ka oma saavutusi hinnata. kõigepealt ma tsiteeriksin Agnes Baron-Tirioni ja tema hommikust ettekannet. loodan, et minu kõne on Äh, su-, kulgeb sujuvalt, ei ole liiga kõrgelennuline ega äh, eriti viletsa kvaliteediga, hoolimata sellest, et olen siin äh, pisut ajasurve all, kuivõrd lõuna läheneb. kõigepealt minu ettekande koosneb kolmest osast, kõigepealt tahaksin Eurofondile positiivse tagasiside anda, seejärel tahaksin kirjeldada Soome näidet tööelu kaks tuhat kakskümmend projekti ning loodan, et selle näitega õnnestub mul näidata, kui oluline on tööelu arendamise poliitika ning äh, kui oluline on äh, hea võrreldava äh, andmekoguma. väga paljud teadusuuringud on läbi tehtud juba meie paneeli poolt, nii et minu vastused on ka mõeldud sellele kõnelejate paneelini meie ees. Soome näide, äh, tööelu kaks tuhat kakskümmend projekt, nagu seda kutsutakse. see projekt tugineb kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööelu strateegiale, strateegiale, mis, mille kujundas välja eelmine valitsus äh, meie valitsuses on esindatud erinevad äh, poliitilised erakonnad, nii et äh, ka erakonnad võtsid endale sellega seoses kohustuse, nii et tegemist on äh, meie ühise, ühise Äh, projektiga erinevate osapoolte vahel, kes on tööeluga seotud, nagu teie komisjoni esimees ütles, äh, eesmärk on ambitsioonikas, aga selle laiaulatusliku projekti unikaalsuse tagab see, et tegemist on laiaulatusliku võrgustiku projektiga, kõik tööeluga seotud osapooled on kaasatud, ministeeriumid, töövõtjaorganisatsioonid, tööandjaorganisatsioonid, erinevad organisatsioonid, ka teadusasutused äh, ning ka suurettevõtted kuidas süsteem toimib? meil on võrgustik, mis on teabevahetuse platvormiks. jagatakse teavet näiteks rahastamisvõimaluste äh, kohta äh, ja ähm, erinevate hüvede kohta, mida töökohal on vaja, näiteks rahastamisvõimalustena võib siin välja tuua näiteks TEKES, äh, meie innovatsiooni rahastamisamet teges võib anda äh, tööelu arendamise projektide jaoks samuti vahendeid ja meil on viisteist äh, piirkondlikku arenduskeskust, kes on selle äh, projektiga seotud, samuti kasutame ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid selleks, et oma eesmärki saavutada. nii riiklikul tasandil kui ka piirkondlikul tasandil. ühesõnaga Soome lähenemisviisi tähtsateks elementideks on äh, ideoloogiline äh, lähenemisviis, töökohti kutsutakse üles omaenda tavasid, omaenda vajadustest lähtuvalt äh, välja töötama, nii nagu David Foden juba ütles. siin on tänase ennelõunase konverentsi jooksul juba korduvalt äh, sellest räägitud ja meiegi leiame, nagu kõik eelkõnelejad, et heaolu töökohal mõjutab ka tootlikkust. see võib-olla on ka peamiseks vastuseks komisjoni esimehe küsimusele ja seetõttu on ka töövõtjaorganisatsioonid huvitatud selles projektis osalemisest. kõik tahavad suurendada tootlikkust, tootlikkust saab suurendada äh, aga äh, nii, et töötajate heaolu töökohal samal ajal kasvab siin on räägitud sellest, äh, kõik võidavad olukorrast ja mudelist. ning mis puudutab meie projekti äh, seost töötingimuste uuringuga ja tööelustrateegia Soomes äh, tugineb ka Eurofondi andmetele töötingimuste uuringuga seoses me oleme seadnud endale riikliku eesmärgi ning loomulikult oleme huvitatud äh, meie riikide andmetest võrreldes teiste riikide andmetega Euroopas. nagu me kõik teame, et äh, Euroopa keskmised äh, kõiguvad äh, väga suurte erinevuste tõttu palju. Need erinevused on piirkondlikud, riiklikud, sektoripõhised, seda tuleb loomulikult alati arvesse võtta. toon teile paar näide Euroopa, näidet Euroopa töötingimuste uuringust, kui me nüüd vaatame neid indekseid, siis äh, siin oli äh, äh, üks näitajatest juhtimiskvaliteedi indeks, Euroopa keskmine näitaja on seitsekümmend kolm ja Euroopa riikides on näit-, et määrad vahe, vahe kuuskümmend kaheksa kuni kaheksakümmend kolm, Soome on seitsekümmend neli, ehk siis üks punkt rohkem, protsendipunkt rohkem kui Euroopa Liidu keskmine, aga see tähendab ka seda, et on riike, kus asjad lähevad paremini kui äh, meil, nii et me peaksime äh, nendest kogemustest õppima ning vaatama, kuidas äh, oma tulemust parandada. kui me vaatame ka töö intensiivsuse indeksit ja tööaja tõususe indeksid, äh, siis äh, on olnud väikseseid muutusi, kuid need äh, indeksid on jäänud samale tasemele. Euroopa keskmine on jäänud samale tasemele, aga liikmesriikides on suuri erinevusi ja sektorite kaupa on eri, suuri erinevusi. nii et tänase konverentsi teema muutuvad töötingimused on teema, mille puhul, kui me uurime lõppraporteid ja andmeid, siis see teema äh, püstitab erinevaid küsimusi, ka seda, kas tööelu muutub ja kui see tööelu üldse muutub, siis kuidas need muutused äh, kajastuvad töökohal ning kas töökohtade kavad ning üldine ettevõttekultuur muutub nii kiiresti nagu vaja. kas muutustega kohanemise protsessist äh, ja püüdlustest on äh, kasu või peaksime veel ennetavamad olema oma tegevuses? ja lõpetuseks kõigepealt äh, töötingimused mängivad tähtsat rolli organisatsioonikultuuri kujundamise protsessis, teiseks tõlgendades kuuenda Euroopa töötingimuste uurimuse tulemusi, tuleks arvesse võtta alati konteksti ning erinevate riikide eripärasid, erinevate tsoonide eripärasid ning äh, kohalikku kultuuri. kolmandaks, loomulikult paranemisruumi meil on, töökoha tavasid saab parandada see aitab samal ajal tõsta ettevõtte töötajate äh, heaolu ja ka tootlikkust. selles tegevuses tuleks alati lähtuda ettevõtte oma vajadustest ning siis sellest lähtuvalt tuleks häid tavasid välja töötada. ning lõpetuseks, meie tööelu on jätkusuutlikum, kui töötingimused ning tööelu arenevad ning äh, seetõttu need teemad peavad jääma Euroopa Liidu poliitilises päevakorras ka tulevikus tähtsale kohale. aitäh, kas äh, keegi sooviks nüüd esitada küsimusi meie ekspertide käest? selleks on meil paar minutit ette nähtud palun. mul on kaks küsimust. kõigepealt üks küsimus Euroopa Komisjonile. arvestades äh, seda, et tööpuudus on äh, jätkuvalt väga kõrgel, äh, eriti Hispaanias, minu koduriigis, Elizabeth Sain olen mina muuseas Itaaliast. ja selle sotsiaalõiguste äh, samba kontekstis tekkis mul küsimus, et äh, mis on seal sees aktiivse tööturupoliitika kohta ja kuidas äh, tagada see, et oleks võimalik tööpuuduselt üle minna kõrgekvaliteetsele töökohale. Hispaanias on uuringu kohaselt nimelt nii et, et kuuskümmend neli protsenti töökohtadest on madala kvaliteediga. ja äh, see on siis selles klustris, mis puudutab äh, töö kvaliteeti. ja millised äh, on siis äh, võimalikud aktiivsed tööturupoliitikad, kuidas tagada see, et inimesed, kes äh, liiguvad uuele töökohale, leiaks ka kõrgema kvaliteediga koha praeguses olukorras? ja minu teine küsimus on suunatud tööturu osapooltele ja seotud proua esinaise avaldusega alguses, et äh, mõtleme sellele, mis eelmisel nädalal alles Ameerikas aset leidis, me näeme tohutut segregatsiooni. üks, ühel graafikul on kirjas, et üle poole töökohtadest on tegelikult kehvad. mida selles osas ette võtta? mida arvavad äh, ametiühingud ja, ja tööturu osapooled sellest? kuidas äh, sellest segregeerimisest lahti saada Euroopa tööturul, aitäh! suur tänu! võib-olla härra Servus, teie vastate kõigepealt. jah, suur tänu selle küsimuse eest. kõigepealt lubate mul ehk äh, tõstatada uuesti, tõsta uuesti esile iga-aastane kasvuanalüüs, sellest rääkis ka härra Pirinski ja ma tahaksin natukene positiivsemat äh, valgust heita sellele. ei ole alati nii, et positiivs-, et ka komisjonil on ka midagi positiivset öelda tööhõive kohta. tööpuuduse määr äh, langeb, langes aastasse langes kahe tuhande, selle aasta septembris kaheksa koma viie protsendi peale ja tegelikult on positiivne areng, aastast kaks tuhat üheksa pole see kunagi nii madalal olnud. ma ei ütle küll, et kõik on praegu väga hästi, aga äh, see siiski on äh, selline positiivne areng, mis äh, heidab positiivset valgust kõikidele liikmesriikidele. samas on teil õigus, et need äh, töökohad, mida pakutakse, ei ole alati just kõige kõrgema kvaliteediga. samas on ka teisi soosivaid arenguid selles valdkonnas olnud tõesti, need esimesed töökohad, mida pakutakse, on tihti lühiajalised töökohad, ajutised lepingud ja palk pole ka kõrge aga vahepeal on hakanud ka rohkem kõrgema kvaliteediga kohti tulema turule ja, ja lepingud pikenevad. probleem on selles, et need töökohad on tihti sellised, mida pakutakse kõrgema kvalifikatsiooniga inimestele. see eeldab teatud koolitust, teatud haridustaset ja seda te ilmselt tahtsite ka rõhuda aktiivse tööturupoliitika all meie eeldame, et liikmesriigid praegu just sellele problemaatikale keskenduvadki. oskuste lõhe on asi, mis hakkab meid oluliselt koormama, kui me seda ei lahendada, ei lahenda. tooksin ühe konkreetse näite, mis on natukene kummaline. Hispaanias on suurepärased koolid, toodavad äh, tohutul hulgal medõdesid igal aastal, aga nendel medõdedel on väga raske leida kohta ja nad lähevad üle näiteks minu koduriiki, kus äh, mettedest on puudus ja saavad siis koha seal. aga see pole loogiline, sest et äh, Hispaania maksab nende mettedede koolitamise eest ja kasu lõikab sellest minu riik. see on paradoks. ja näitab seda, kui, äh, kui oluline on see oskuste lõhe teema, aitäh. härra Vicentini, mina annaksin prouadele esimesena võimaluse Business Europe esindaja proua Traus. suur tänu. kõigepealt ma reageeriksin sellele, mida ütlesite teie. see teema on muidugi põletav, aga veelgi akuutsem on see uutes liikmesriikides. see on üks nendest äh, põhilistest probleemidest neil, neil on head ülikoolid, äh, saavad hea hariduse arstid, insenerid, kes aga lahkuvad äh, siis kuhugi mujale sellest riigist ja tõesti, tegemist on probleemiga meil ühisturul ja töötajate vaba liikumisega. täiesti tüüpiline olukord, mis tuleb lahendada Euroopa tasandil. tulles aga selle tööturu segregeerituse juurde, ma tegelikult ei tea, millest te räägite täpsemalt kõigepealt äh, Põhjariikides äh, on äh, ka segregeeritus suur, administratiivkohtadel on ainult naised ja nii-öelda tööstuskohtadel ainult mehed, aga mida te silmas pidasite? jah, uut tüüpi segregatsiooni tegelikult pidasin mina silmas, need kõrged kohad, kus mingit probleemi ei ole ja siis ja, ja kohad, kus, mis on äh, skaalal palju madalamal ja väga suured raskused ja Eurofondi uuringut, kui vaata, vaadata ja liita seal näitajaid, tuleb selgelt välja, et ähm, peaaegu pooled töökohtadest on sisuliselt kehvad töökohad. ehk töökohad, mis kõikidele indikaatoritele vastavalt on äh, Eh, kehva kvaliteediga, kus inimesed on pidevas surve all, inimesel ei ole väljavaateid ja nii edasi. nii et need uuringutulengud tegelikult näitavad seda, et pea pooled töökohtadest Euroopast on kehvapoolsed. proua Traus, eh, ma ei ole tegelikult nõus selle andmete tõlgendusega Michel ütles, väga palju töökohti, kui me vaatame töölepinguid, siis eh, näiteks eh, Saksamaal on väga palju pikaajalisi töötuid, kes eh, siiski leiavad uuesti koha tööturul ja saavad läbi agentuuride stabiilse töökoha. jah, agentuuride tegevust peetakse üsna tihti äh, nii-öelda jubedaks ja et see toodab ainult ebakindlaid töökohti, aga tegelikult Saksamaal on see hoopis vastupidi, need on väga kindlad töökohad, sest agentuuril on kokkulepe äh, töövõtjaga ja, ja tööandjaga ja lepingud. ja aga mida tähendavad väljavaated, mida see tähendab? mitte kõigist ei saa saada tippjuhti. mitte kõik ei saa olla tippinsenerid meil enamus äh, meist, kuigi me tõuseme karjääriredelil, ei jõua kunagi sinna tippjuhi kohale. aga lisaks sellele veel kvalifikatsiooni küsimused, äh, suutlikkuse küsimus. ärgem unustagem, et mitte kõigil ei ole äh, oskuste, oskused samad, me oleme näinud seda ju Te räägite sellest, et on väga palju töökohti näiteks IT-sektoris, mis on täitmata. ega me ei saa neid täita kellegagi, kes tuleb otse tehasest, aasta jooksul ei saa IT-spetsialistist. tööd on palju, mis on ebameeldiv. heites aga pilk minevikku, kui me vaatame füüsilisest tööst asjade tootmine iseenesest oli varem palju raskem. ja tänu masinatele on meil õnnestunud äh, töö füüsilises mõttes kergemaks teha. aga samas tekib inimesel küsimus, mis mõte mul tööl on, seisan siin äh, liini ääres ja teen ühte ja sedasama liigutust kaheksa tundi päevas see tunnetus äh, tuli Richard Senneti raamatus välja juba viisteist aastat tagasi, kui ta rääkis äh, iseloomu korrosioonist. olete lugenud ilmselt? ta tõi näite pagaritöökohtadest. nimelt pagarid, äh, paljud jäid äh, haigeks, sest neelasid äh, jahutolmu sisse. ja see tekitas äh, kopsuhaiguse ja siis tõi vastu näiteks äh, automaatikale üle läinud pagaritöökoja. selle asemel, et tainast sõtkuda, pidi nüüd pagar ainult vajutama nuppu. aga samas kadus igasugune kontroll selle üle, mida nad teevad ja nad, neile tundus, et töö kaotas täieliku mõtte. mis ma tahan öelda, see teema on väga raske äh, tõlgendada ja teinekord tõesti ka mina tunnen teatud frustratsiooni, sest ma muidugi tipin äh, arvuti klaviatuuril ja ei kirjuta mitte midagi äh, pastakaga. kui, kui ma olin noor, meeldis mulle ise väga kirjutada. olukord on muutunud, füüsiliselt on töö kergem aga teisalt enam ei tunne, et inimene, et ta teeb midagi mõistlikku mida ma tahan öelda sellega, on see, et äh, tööturul äh, praegu toimuvad väga keerulised äh, muutused ja arengud ja digitaliseerumisega tulevad neid, tuleb neid muutusi veel ja, ja see kontrolli kao tunne ilmselt ei kao. mõelge iseseisvatele, isesõitvatele autodele ja nii edasi, see on poliitiline küsimus, kuidas me tahame seda tulevikku kujundada. aga selge on see, et meie ees on probleem ühelt poolt me tahame töö teha kergemaks, luua olukorra töökohal, kus töötingimused on paremad töötajale ja samas töö mõte jääb alles. aga meil on ka teatud majanduslik vajadus, teatud tööd tuleb ära teha. Need ei saa lihtsalt äh, ära kaotada ei saa jätta töökohti ka ainult äh, seda musta tööd äh, sisserännanutele või tõmmata sellele ette mingisugune kuliss. vaadake kaevandustööstust, vabandust, prügi ümbertöötlemist. me räägime sellest kõik väga positiivses äh, võtmes, aga vaadake, kuidas tegelikult töö käib laevaehituses, millised on seal töötingimused näiteks Kagu-Aasias, millised räpased töö, milline räpane töökeskkond. nii et me peame natukene realistlikult lähe-, realistlikumalt lähenema sellele, eh, kuidas me näeme iseenda tööd. keeruline teema, seda ei saa lahendada mingi ühe uuringu najal. ega me ei saa ka üldistada. suur tänu, härra Vicentini. suur tänu, suur tänu selle küsimuse eest tooksin ühe näite, mis minu meelest on hea näide selle kohta, mida tänases, tänasel Euroopa tööturul töösegregatsioon tähendab Brexiti tulemuseks, tulemus. vaadake, mida inimesed sellel rahvahääletusel ütlesid. Need piirkonnad, kus Brexiti pooldajaid oli rohkem kui selle vastaseid, ei ole sugugi piirkonnad, kus on kõige rohkem sisserännanuid. Ühendkuningriigi need piirkonnad, kus tööpuudus on kõige kõrgem, kus vaesus on kõige sügavam, kus sotsiaalne kaasatus on kõige rohkem juurdunud, need piirkonnad, kus üleilmastumine, kliimamuutusest tulenevad restruktureerimisprotsessid, digitaliseerumise kaasnevad restruktureerimise põhjused, äh, on toonud väga negatiivseid tagajärgi need on siis inimesed, kes äh, valimas käisid. aga veel üks äh, fenomen tuli seal selgelt välja, seitsekümmend protsenti noortest inimestest ei läinud üldse sinna rahvahääletusele. ja selge on see et, et seitsekümmend protsenti nendest noortest inimestest on just see grupp, kus on kõige rohkem ebakindlaid töökohti. see ei, see ei puuduta mitte ainult seda agentuuride poolt vahendatud tööd. ma olen Renatega nõus, tegelikult on agentuuri läbi töö leidmine kõige vähem ebakindel, on, on palju hullemaid asju kui ajutine, ajutise töö käemine, saamine läbi agent, koha saamine läbi agentuuri. kõik sektorid, kus äh, tootmisprotsess on muutunud, on äh, näinud seda, et töökohad on kadunud ja need inimesed ei saa uuesti tööturule tagasi, kui nad ei võta vastu madala kvaliteediga kohti ja, ja ebakindlaid kohti ja noored inimesed on jäänud täielik, täielikeks outsideriteks äh, tööturul. Neil on väga raske äh, siseneda, kui nad samamoodi ei ole nõus äh, nende kehvade kohtadega. see on tänase segregatsiooni definitsioon. Ühendkuningriigi kontrakt siis kuuskümmend protsenti tööturust. Prantsusmaal ja Saksamaal kindlasti ei ole see nii, Saksa, vabandust, Rootsis ja Soomes ammugi mitte aga kui me vaatame Saksamaal piirkondlike valimiste tulemusi, hiljutisi, siis on näha, et ilmselt kolmkümmend protsenti nendest inimestest, kes toetavad näiteks AfD erakonda Saksamaal, ilmselt on selles samas äh, kategoorias, eriti Ida-Saksamaal. Poola. Poolas ilmselt on olukord üsna sarnane sellele, nagu see on äh, Suurbritannias ja pole sugugi juhuslik, et äh, Poolas on ebakindlaid töökohti protsentuaalselt kõige rohkem ja et äh, tootlikkuse ja palga arengu vahel haigutab suur lõhe, nelikümmend protsenti tootlikkuse arengu ja palga arengu vahel. nii et need on need probleemid, mis meie ees seisavad, no mis nüüd ette võtta? kõigepealt ma arvan, et me peaksime Euroopa tasandil kõigepealt ja siis kandma selle üle liikmesriigi tasandile strateegia õiglase ülemineku jaoks Euroopas. me peame otsa vaatama nendele probleemidele, mis meil on kaasnenud restruktureerimisprotsessidega, mille põhjuseks on üleilmastumine, eh, kliima eh, arengud, eh, digitaliseerumine, me ei saa ignoreerida neid fenomene, tuleb tegeleda sellega, poliitikat välja arendada. ei saa ju lihtsalt öelda, et töökoht, nad kaovad, aga samas neid ka luuakse. me ei näe seda, et neid töökohti kusagil loodaks. kui me tahame saavutada selle, et iga kümne kaotatud töökoha asemel luuakse üksteist uut, tuleb hakata tegutsema, selleks on vaja korralikke poliitikaid, et need probleemid seljatada ja veel üks punkt. Juncker pidas parlamendi ees paar kuud tagasi kõne ja ta ütles, et Euroopa peab eh, inimesi kaitsma, tööinimesi ja kodanikke. mida see tähendab? see tähendab seda, et inimesi saab kaitsta siis, kui meil on korralik sotsiaalkaitsevõrgustik. aga samas eh, see peab arvesse võtma paindlikkuse ja tagama selle, et inimesed tunnevad ennast kaitstuna tööturul ja ühiskonnas see on kõige parem viis konkurentsivõime ja konkurentsivõime tõstmiseks majanduses. ja see, mida praegu on komisjon ette võtnud läbi Euroopa sotsiaalõiguste harta väljakujundamise, on õige samm. me peame seda, see, see samas peab kinnistuma, see peaks tooma konkreetseid lahendusi konkreetsetele inimestele, kui me neid käegakatsutavaid tulemusi ei tooda, siis see väga negatiivne must suur laine, mis Euroopas levib, lämmatab meid. see on probleem siis juba poliitikute, aga ühiskonna huvipoolte, tööturu osapoolte jaoks. me kõik peame üheskoos üritama vastata inimeste tegelikele vajadustele. ja veel üks punkt, millest ei saa mööda minna kui meil on see õiglane üleminekusüsteem paigas, isegi kui meie konvergentsistandardid pidevalt äh, paranevad ja kui meie sotsiaalkindlustussüsteem ka toimib, kui meil ei õnnestu luua uusi töökohti vaatamata sellele kõigele, on see kõik täiesti mõttetu. me võime rääkida maailma kõige parematest töötingimustest, et hakkame neid rakendama siin Euroopas, aga kui meil ei ole töökohti, eh, siis eh, jääb see probleem lahendamata ainus viis uusi töökohti luua on toetada majanduskasvu. jätkusuutlik majanduskasv. praegu on majanduskasvu toetamiseks meil kaks vahendit, investeeringud ja Junckeri kava. sellest meile veel ei piisa, aga vähemalt on midagi leitud, investeeringuid tuleb hoogustada selleks, et äh, majandus saaks taastuda. vaadake viimase viie või kümne aasta jooksul Euroopas tehtud äh, avaliku erasektori investeeringute suhet, siis me näeme, et nii avalikus sektoris kui ka erasektoris on investeeringud kokku kuivanud ja on nulli peal. kui me seda all, kui me sellele allakäigu trepil pidama ei saa, ei saa me tulevikus tagada jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopa jaoks. ja veel, ma pean seda kordama, on palgad. Michelle ütles, et me peame ka sisenõudlust tõstma, mitte ainult äh, tootlikkust. sest äh, eksport on Euroopa jaoks äh, oluline majandussektor, aga siiski suhteliselt väike osa. meie peamine majanduse mootor on sisenõudlus me ei ole mitte ainult sisenõudlust vähendanud viimastel aastatel, vaid me oleme täiesti äh, Äh, laastanud inimesed, nad ei saa osta tooteid ega teenuseid, ei saa oma elukvaliteeti parandada ja see sisenõudlus äh, hääbub. see ei ole probleemiks mitte ainult äh, inimestele, vaid ka ettevõtetele, kui me kogu aeg saame surve alla sisenõudluse infla-, surume alla inflatsiooni äh, siis, siis ei ole mitte kellelgi ruumi kasvada selles ühiskonnas ja ennast valmistada tulevikuks ette. nagu Renate enne ütles, äh, majanduses äh, jah, tuleb teatud piirmäär seada palkade ja tootlikkuse tõusule, aga siin on veel kaks faktorit, mida ei tohi unustada. kuidas me kasutame seda piirmäära? kui see lagi äh, toodab ainult äh, mõningatele tulu juurde, siis sellest ei ole mingisugust kasu majandusele. kui see toodab aga investeeringuid, investeeringuid haridustoodetesse, siis see võib luua töökohti. viimastel aastatel on aga Euroopas olnud nii, et eh, kuidagi ei ole investeeritud eh, seda tulu, mis on saadud tootlikkuse ja palkade tõusu rütmist, pole investeeritud majandusse, vaid see on läinud tuluna kellegi taskusse probleem on selles, et kui, kui palkade ja tootlikkuse lõhe on liiga suur, siis jällegi äh, mõjutab see negatiivselt äh, majanduses üldiselt tootlikkust, konkurentsivõimet. ja äh, tegelikult tõstab avaliku sektori kulutusi ja see ei ole tõhus. ebavõrdsust tuleb kompenseerida ja ainus viis seda teha, kui ei ole hästi toimivat majandust, on sotsiaalsüsteemi paisutada nii et see pilt on väga keeruline kuid ainus viis, kuidas sellest praegusest olukorrast välja tulla, on realistlikult läheneda nendele asjadele. ei saa lihtsalt öelda, et kõik läheb praegu paremini. jah, võib-olla kusagil midagi sujub, aga probleemid ei ole kadunud. ja esimene viis probleemide seljatamiseks on tunnistada, et probleem on ja leida viis nendest probleemidest välja. suur tänu, härra Roland, lühidalt teen tõesti lühidalt, aga teema on tähtis. see on tõesti poliitiline küsimus, mille te esitasite. see lõhe, mis on äh, töötingimuste ja ebakindlate töökohtade vahel ja kõrge kvaliteediga töökohtade vahel, kus inimesed töötavad väga headel töötingimustel, tõesti, see on poliitiline küsimus, seda lõhet tuleb vältida. kõigepealt äh, saab selle vastu võidelda sellega, et äh, tuleb baaskoolitust äh, parandada, see on liikmesriikide pädevuses, siis me peame tehniliste töökohtade mainet tõstma, mina töötan sektoris, kus meil tõesti on inimestes suur puudus, meil ei ole töökäsi ja me peame kuidagi üritama anda suuremat väärtust nendele töökohtadele ja siis on inimesi, kes ei saavuta teatud kvaliteeti ja kvalifikatsiooni ja, ja nende jaoks tuleb leida sotsiaalmajanduses äh, uued kohad, selleks on seda vaja poli-, seda on vaja poliitilises mõttes kui ka puhtalt majanduslikus mõttes. ja see, mida ütles Euroopa Komisjon, ma tahan seda rõhuda, jah, Euroopa tasandil äh, on midagi tehtud, äh, selle nimel Erasmus, see on Euroopa Rolls-Royce, aga samamoodi peaks seda tegema ka teistes sektorites. ja praegu eh, komisjon on ka eksperimendi, eksperimenti läbi viimas ja minu meelest see ongi see, mis meid viib tulevikku. suur tänu ja härra Feiden, palun. suur tänu teile. tahaksin eh, kiiresti öelda midagi selle raporti andmete kohta, heade kvali-, hea kvaliteediga töökohtade kohta Euroopa Liidu töökohtadest äh, pooled, nagu uuring näitab, on mingis mõttes kehvad. ja kui me vaatame klustreid, siis oluline on see, et me vaataksime ka, milliseid äh, töökohad loovad sarnaseid äh, kvaliteedivõimalusi ja me oleme pannud need töökohad erinevatesse gruppidesse ning nendel on sarnased töökvaliteedi põhimõtted, aga see on üleüldiselt muidugi jällegi selline üldine grupeerimine. ja need töökohad, mille külge me oleme pannud sildi, et need on kehva kvaliteediga, on äh, äh, oma meetmetelt võib-olla mitte nii head, aga nad on tavalised tööturu osad, nad ei ole illegaalsed töökohad ega midagi muud. nii et me ei saa neid äh, üheksateist või kolmteist protsenti kuidagi sildistada kui mittesobivat töökohad või, või neil on lihtsalt halva kvaliteedi iseloomustajad ja meil on vaja seda olukorda parandada. ja need kehva kvaliteediga töökohad on mõnes äh, aspektis kehvad ja meie tegevust on just sinna vaja suunata siis küsimus selle kohta, kas klaas on pooltühi või pooltäis. jällegi kaks konkreetset asja. raportis oleme me väga olulist äh, äh, teemat puudutanud töötervishoidu, kas nad näiteks tööohutuse ja töötervishoiu faktidest on teatavad, teadlikud oma äh, töökoha puhul ja tõesti, väga paljud töötajad on öelnud, et nad on hästi teavitatud ainult, ainult kümme protsenti Euroopas ütleb, et nad ei ole. aga kui me vaatame detaile, siis eh, on tegelikult neid inimesi, kes, kellele rakenduvad väga paljud riskid, aga nad ei ole informeeritud. ja palju on ka neid, kus ei ole näiteks Äh, töötajate esindajate kogu olemas. Äh, üleüldiselt äh, on inimesed jah, positiivselt öelnud seda, et nad on teavitatud, aga jällegi, kui detailidesse minna, siis, siis on siin erisused. tean, et tahate minna päevakavaga edasi, aga ma tahtsin veel mainida jätkusuutlikust tööst või või töö säästlikust, säästlikuks muutmisest äh, demograafiliste muutuste kontekstis. Äh, mõningad äh, töötingimused, mis seda mõjutavad, ma arvan, et seda arutatakse ka täna pärastlõunal. muidugi töökohtade muutumised, liikumised on on vältimatu asi, aga kui sotsiaalne käitumine on kahtlasem, kus töökohtade on ebastabiilsust, inimesed ütlevad, et nad ei ole valmis töötama kauem kui äh, kuuskümmend eluaastat ja, ja veel rohkemgi. Äh, loomulikult küsimus on äh, hariduses, küsimus on selles, et töökohti hästi juhitakse ning loomulikult tööjõud tuleb ka kohalikul tasemel sotsiaalsesse dialoogi kaasata. ma arvan, et siin on asju ka, mida saab ära teha ilma suurte kulutusteta ja ilma palju raha omamata. suur tänu, tahtsite esitada küsimuse, ütleb esinaine kõneleja on mikrofonita. palun vajutage punast nuppu, ütleb esinaine. suur tänu. Äh, Duncan Kelly Oxfordi ülikoolist. Äh, ma tahtsin tulla tagasi härra Berenski väga olulise aspekti juurde, et äh, uuring näitas, et äh, nende inimeste arv väheneb, äh, kes ütleb, et nad teevad head tööd. kaheksakümne kolmandal lehel on kirjas siin uuringus, et äh, pooled töötajatest ei ole üldse kaasatud töö parendamise plaanidesse ja isegi kolmanda, mõnes kategoorias siin. see ei ole kummaline, sellepärast et kakskümmend aastat on komisjoni äh, Äh, omaenda allikat ja väga palju on juhtimisalaseid äh, väljaandeid ka selle kohta, mis ütlevad, et äh, me peame pidevalt parendama tööprotsessi ja selles peavad osalema ka töövõtjad. ja minu arust on siin juhtimisprobleem päris tugev Euroopa tasandil, kuidas Euroopa töötajate teadmisi äh, parendada iseenda jaoks ja, ja ka ettevõtete jaoks äh, ning tahaksin küsida paneeli osalejate käest, et äh, millised oleksid kõige olulisemad poliitikad, mida peaksime siin silmas pidama, et seda olukorda parandada, aitäh! esinejana ütleb, et aeg ei ole veel päris otsas. nii et vastused saame kohe ära kuulda ja härra Pirinski alustab, palun. suur aitäh selle küsimuse eest Äh, muidugi äh, sisukad kollektiivlepped on siin vastuseks ilmselt. sest nagu te ütlesite, siis tööjõud, töötajad tunnevad, et neid ei ole kaasatud. Äh, tunneb, et nende häält ei võeta kuulda. ja lõppkokkuvõttes loomulikult ta läheb töölt ära niimoodi, et tunneb, et ta ei ole oma tööd hästi teinud üks probleem muidugi võib-olla ka komisjoni tasandil on praegu see, et sotsiaalsed kokkulepped ja kollektiivlepped on viinud selle olukorra tänasesse seisu aastate jooksul sotsiaaldialoog eh, ja sotsiaalse eh, samba eh, tõstatamine komisjoni poolt on olnud siin vastuseks, aga sotsiaaldialoog peaks ju seisnema ikkagi üksteisega rääkimises. küsimus ei ole lihtsalt kenas vestluses, vaid tegelikult päris rasketes läbirääkimistes võib-olla, aga seal peab olema oma iva sees. ja sotsiaalsamba puhul jah, tõesti me tunnustame kogu seda protsessi, mis märtsikuust alates on käima lükatud, aga jällegi parlament ja meie eh, komisjon samamoodi, eh, siin on eh, ettevalmistamisel resolutsioon, kus me ka ütleme, et sotsiaalsammas, kui me tahame, et see toimiks, peab olema normatiivne võim Äh, institutsionaalsed mehhanismid ning samuti ka vahendid. sest jällegi, suured sõnad äh, kena on, aga kui raha ei ole selleks, et neid äh, reaalseks muuta, siis nad on pigem pettumust tekitavad. härra Servus tuli tagasi nende andmete juurde, mis puudutavad aina suurenevat töötust keegi neid andmeid kahtluse alla ei sea, eriti kui need on hästi dokumenteeritud. ja küsimus, mille esitasin mina, oli rohkem seotud kogu selle stabiilsuse kasvu pakti paradigmaga ja äh, stabiilsuspakti lähenemisega üldiselt. Te teate ilmselt kõige paremini, kuidas sotsiaalrahasid äh, kärbitakse just selliste tegevuste jaoks, äh, millest me räägime. oskuste arendamine, sotsiaalturumajanduse sotsiaalse äh, mõiste laiendamine kõige laiemas mõttes teatud paindlikkus muidugi on Hispaania ja Portugali näidetel siin, aga mina siiski usun, et need on väga suureks puuduseks ja meie ülesanne oleks ümber pöörata see, mida tuvastatakse praegu ebapiisava majanduse taastumisena. ning üle tuleks saada kindlasti sellest palkade ja, palkade stagneerumise tendentsist. Euroopa Liidu ees on kindlasti väljakutse mis mõnes mõttes on eksistentsiaalne. kas me tuleme toime nende kõige põhimõttelisemate muudatustega või läheme sama teed, nagu nägime Brexiti puhul ja äh, ka härra Trumpi võidutsemisega seoses. suur tänu! ja nüüd teie prillidega saate sõna, olge hea, ütleb esineja. Brendan Birchall from the University of Cambridge uh.... Cambridge'i ülikoolist olen tahaksin kõigepealt tänada äh, Euroopa äh, Fondi meeskonda, et tegite selle andmeanalüüsi ja minu arust on suurepärane dokument siin kokku pandud ning miks see teistest erineb, mis püüavad inimeste tööelu kirjeldada, on just minu jaoks see väga selge kontseptuaalne raamistik, mis äh, paneb täielikult pihta tööelu keerukusele. ja väga oluline on see, et see on just mittespetsialistidele väga heaks teavitusvahendiks. ja tavainimene saab aru oma elu, elust äh, nii sõnavara lõikes kui erinevates dimensioonides ja kategooriates, ilma et teda uputatakse üle detailidega. minu arust on see väga oluline selleks, et edasi jõuda ja et saada ka aru nende andmete kvaliteedist äh, iseeneses. miks minu arust see nii tähtis on? sellepärast, et see annab meile uusi võimalusi mõelda selle peale, kuidas me saame hakata mõjutama poliitikat läbi äh, selliste töövahendite, kuidas see saab äh, olla muutuste alguseks. näiteks meie sõbralik äh, nõuandja siit Soomest ütles, et ta tahab toetada seda, et Soomes oleks parim töökultuur aastaks kaks tuhat kakskümmend. kas konkurents riikide vahel aitab seda teha või näiteks Äh, finantssektori äh, võimalused, kuidas sekkuda kõige rohkem äh, poliitikasse. Need sektorid, kes praegu ei leia tööjõudu, peavad aru saama sellest, et just töökvaliteedi tõstmine oleks üks võimalus, kuidas inimesi juurde meelitada. ja võib-olla töö andjad ise saaksid võib-olla mitte abstraktselt lihtsalt rääkida töö kvaliteedist, vaid nad saaksid läbi nende raportite äh, vaadata, kuidas on töö kvaliteet äh, nende lõikes ja võrreldes teiste töövõtjatega. Äh, mind huvitaks väga, mida arvavad meie paneeli osalejad selles, kuidas ligipääs sellele raportile aitaks äh, muuta poliitikat nii, nagu me seda ei ole varem teinud. järgnevalt saab kõne, võimaluse järgmine kõneleja suur tänu! ka mina arvan, et raport on huvitav. teen võimalikult lühidalt. tahaksin viidata sellele, mis minu jaoks on asja tuum. härra Vicentini alustas oma ettekannet öeldes, et töö kvaliteet üleüldiselt on langenud Euroopa Liidus. ja ettekande põhjal vähemalt, kuigi ma arvan, et ei lugenud, on slaidil number neli töö kvaliteedi aeg, kui me võrdleme kaks tuhat kümme ja kaks tuhat viisteist aasta tulemusi, näeme me, et kõik indikaatorid on jäänud äh, samaks või on nad kehvemad? näiteks töö intensiivsuse osas, töö intensiivsus on siin hinnatud äh, veidikene kehvemaks. ainukene, mis on paremaks siin konkreetselt äh, muutunud, on oskused. see on väga oluline sest kui te nüüd vaatate siin oskuste osa leheküljel seitse, näete seda, et see on seotud koolituse ja õpetusega, mis on töötajate poolt palutud ja on tööandjate poolt võimaldatud. see muidugi eris, on väga erinev, me ei näe nendelt slaididelt, kas see heterogeensus on ka erinevate töö gruppide lõikes äh, vastab tõele. me oleme teisel slaidil seda näinud, nii et ma eeldan, et jah. aga minu mõtete lõpp-punkt praegu on see, et paistab nii, et töötingimused on väga oluliselt kehvemaks muutunud huvitav oleks ja ma ei ole näinud äh, makroandmeid, nii et ma ei oska öelda, kas raportis on äh, toodud või mitte. kaks asja, nimelt, esiteks, selleks, et majanduslikult tõsisemalt hinnata, kui palju on tänane töökvaliteet ähm, kahe tuhande kümnenda aastaga võrreldes kehvem, me peaksime teadma ja ilmselt on teile olemas need andmed raportis, aga mina ei tea neid. nimelt, äh, mida te slaidil toote välja, töö staatusena. mina tahaksin teada ja ma ei tea, kas teil on see informatsioon, ütleb kõneleja, aga milline osa nendest inimestest, kes täna on iseendale tööandjaks kaks tuhat viisteist, tulevad olukorras, kus nad olid viis aastat tagasi püsilepinguga palgateenijad, nii et teil on siis äh, küsimus äh, tagasiulatuvalt. esiteks olid nad äh, siis püsipalka saajad äh, ja nüüd ei ole nad enam püsipalgaga, vaid tegemist on näiteks FIE-dega. siin on siis võimalik näha, kuidas üleminek Euroopas aset leiab. kas ma võin nüüd lõpetada? kui te teete väga lühidalt, ütleb esinaine. nüüd Lähen edasi järgmise kena slaidi juurde, mida näidati, jätkab kõneleja, eh, töökvaliteedi profiilide kohta. siin vaadates eh, kvaliteedi kahte klassi me näeme, et umbes kolmandik töötajatest Euroopa Liidus on selles kahes klassis siin ära toodud. jällegi tahaksime me siinkohal teada kuidas see on aja jooksul muutunud? nii et äh, me tahaksime näha kõiki neid asju ajas muutuvana, palun. ja enne lõunapausi viimane küsimus. ütleb proua esinaine, ma olen kindel, et hiljem on ka võimalik esitada küsimusi, aga olge head, teie olete viimane küsija. suur tänu. olen pärit Taanist mis peaks olema kõige õnnelikemate inimestega riik Euroopas. aga olen töötanud töö, tervishoiu ja tööohutusvaldkonnas sama kogu elu. olen töötervishoiuarst. tööd on väga erinevad, erinevates äh, valdkondades, erinevates sektorites. aga ma arvan, et kui te räägite töö kvaliteedist, siis siin on võimalus muidugi, et need erisused kaovad. ja kui vaja on äh, töö paremaks muuta, siis peate teadma, ähm, mis võib mõjutada töötajaid, näiteks tolm või midagi muud, see on kõik terviserisk. ja kui te töötate näiteks äh, ehitus- sektoris, siis on vaja teha rasket füüsilist tööd, tõsta raskeid asju, olla väljas külmades niisketes tingimustes. ja kui te olete näiteks koristaja, siis tõsta raskeid asju vaja pole, aga terve päeva jooksul on see päris kurnav, nii et äh, olete päeva lõpus päris väsinud. ja ma arvan, et neid erisusi te ei leia, kui te räägite kvaliteedist. ma arvan, et elukvaliteeti ei tohi segada äh, ära näiteks eh, kokkupuutega kemikaalidega, raske füüsilise tööga või bakteritega veokite sees. oleme muideks välja, oleme muideks avastanud, et eh, väga palju on baktereid näiteks veoauto kabiinis, kus eh, juhid pidevalt töötavad. nii et tuleb rääkida tegelikest asjadest ja siis muuta seda ja muuta on võimalik ainult niimoodi, et sotsiaalpartnerid räägiksid intensiivselt üksteisega ja siis oleks võimalik tuvastada probleemid ja leida neile lahendused. muidugi, äh, tööandjana peaksite olema uhke selle üle, et äh, teie töökoht võimaldab väärikaid töötingimusi inimeste jaoks, nii et äh, inimene saaks terve elu tööd teha. ja kui te tahate, et inimesed püsiksid oma töökohal kaua, siis te peate arvestama ka sellega, et inimesed on erinevad. mõningad on neist terved teised, teistel on kroonilised hädad. ja seda tuleb arvestada ka siis, kui mõtlete selle peale, kuidas nende tööd võiks korraldada ja me teame, et mida vanemaks te saate, seda suuremad erisused on terve ja äh, haige kuuekümne aastase vahel. nii et äh, kvaliteeti ei ole võimalik äh, kõigega siluda, sest inimesed muidu ei tuvasta äh, töökohti, töökohtadega ennast ei samasta. lõunapaus läheneb kiiresti, ütleb proua esinaine, aga kui me püüame siit nüüd noppida midagi välja, mille suhtes tahaksite oma kommentaarid edastada, siis kolm minutit kõneaega äh, Äh, alustades härra Servusest ja siis kõigile teistele panelistidele samuti sama palju aega. ja siis on meil võimalik ka tulla tagasi mõningate küsimuste juurde, mida täna on esitatud ja võib-olla lükata need ka pärastlõunast, aga härra Servus, palun, teie kolm minutit hakkab tiksuma. suur tänu. üks asi ja see puudutab oskusi ma arvan, et äh, härra Roland juba rääkis väga äh, hästi sellest, kuidas äh, baasoskused ja koolitus töö karjääri jooksul on väga oluline. aga me oleme juba õpipoisikoolituse liikuvusprogrammidega algust teinud ja meie käest on palutud ka, et me võtaksime võib-olla äh, suurema ulatusega selle projekti ette niimoodi, et tegemist ei oleks ainult pilootfaasis projektiga, vaid selleks saaks, sellest saaks püsiv korraldus. Kuulus, kuulasin ära äh, meie kolleegid Cambridge'i ja Oxfordi ülikoolist, kui te vaatate kümmet tippülikooli maailmas, siis te näete kahte Euroopa ülikooli seal, Oxford ja Cambridge. vähemalt praeguseni. sellepärast, et tuleb aeg mil mõlemad ülikoolid enam ei ole klassifitseeritud Euroopa ülikoolidele, ma ei hakka siin midagi e, kahetsema praegu, faktid räägivad iseenda eest, aga ma ütlen, et kõik teised e, ülikoolid Euroopas peavad hakkama rohkem pingutama, sellepärast et kui me tahame paremaid e, insenere ja just IT-spetsialiste, siis on absoluutne vajadus meil Euroopa ülikoolidena paremaid tudengeid, koolitada tudengeid, kes tõesti saavad tööturu jaoks tööd teha ja panustada tööturule. mulle tundub, et ma võtsin üsna vähe kõneaega selle kõige jaoks. suurepärane, härra Vicentini, palun. kaks asja. esiteks, olen nõus kõigi nendega, kes ütlevad, et meil on vaja detailidesse laskuda, sellepärast et kui me räägime keskmisest, siis keskmine on väärtus, mis tegelikult eriti reaalsust ei äh, peegelda. ja parim joon tõmmata alla sellele uuringule on see, et me vaataksime detaile, vaatame erinevaid töötajate kategooriaid, sektoreid, äh, töökohti ja konkreetseid äh, ka töötingimusi, mis tegelikult reaalselt peegeldab reaalsust seda meil tõesti on vaja. nii et kui me tahame äh, olla kontaktis paremini Eurofondiga, vaadata täpselt, mis on nende arvude taga, mida meile on esitatud, siis see on oluline. sotsiaalpartnerid äh, aitavad meil aru saada selle raporti sisust. edasi, ma olen äh, täiesti veendunud, et sotsiaalpartnerid on meie tööturul kõige paremad Äh, partnerid ja rõhuasetus peaks olema sotsiaaldialoogile, kollektiivlepingutele, äh, erinevatel tasanditel, äh, sektoraalsel tasandil, kohalikul tasandil ja riigi tasandil, tööstussuhted, sotsiaalne tasand ja ka kollektiivlepete sõlmimine on võimalik teha täiesti rätseplahendusena, probleemid on erinevates kontekstides väga erinevad nii et äh, sotsiaalpartnerid on tegelikult partneriteks kõikides nendes kontekstides, saavad aidata äh, ka sotsiaaldialoogi toimimisele kaasa. suur tänu ja nüüd annan proua Ollendrausile sõna. suur tänu, olen sada protsenti nõus äh, sellega, mida ütles just Luka. meil on väga konkreetset lähenemist ja David Walden ütles väga õigesti, et paljud eh, nendest probleemidest selles uuringus on vaja just fookusesse võtta eristaval moel ja kohalikul tasandil. aga ma tahaksin öelda, et sotsiaalpartnerite puhul on eh, suur väljakutse ja väljakutse sellepärast, et meie arust on väga raske eh, meile armeed mobiliseerida siin. keegi, kõik räägivad töövõtjatest, aga mida öelda töövõtjate ja nende pühendumuse ja loolsuse kohta. Eh, noh, eh, utreerin pisut, aga noored inimesed tulevad eh, suurte ootustega, aga nad ei taha pikka perspektiivi, nad ei taha olla pühendunud ka töövõt-, tööandjale. nii et meil on vaja kollektiivset tegevust ja selle kasulikkust uuesti käima lükata kohalikul väga konkreetsel tasandil, nii et inimeste jaoks see midagi muudaks. ja siinkohal Äh, tahaksin öelda äh, võib-olla veidikese hoiatussõnad, et äh, arvest tuleks taga võtta Euroopa tasandil. kui sotsiaalsel sammas loob tühje sõnu, loob see ka ootusi, mida ei ole võimalik täita sellepärast, et Euroopa tasandil on võimalik jõuda sinnani, et me saame mingisuguseid praktilisi aspekte välja tuua, me ei eh, ütle lihtsalt tühjasid kenasid sõnu, mille pärast, pärast hakkavad inimesed küsima, mida see meile täpselt tähendab reaalsuses, nii et eh, sotsiaalset sammast on vaja arendada praktilisel moel, niimoodi, et kohalikul tasandil oleks võimalik inimestel nende teemadega toime tulla. härra Rolaan, palun Äh, ma reageeriksin mõnedele kommentaaridele, kas konkurents äh, võiks äh, olla parim vahend töö heaolu parandamiseks, konkurents jah, ma, ma ei tea, mida sellest, sellega pihta hakata, pigem segame kogu, kokku kõik head tavad ning võtkem need üle. ja minu seisukohast äh, ühiskond äh, on üles ehitatud niiviisi, et äh, surutakse ülevalt allapoole asju peale, aga tänases maailmas oleme rohkem horisontaalsed oma tegevuses ja inimesed ka ettevõtte tasandil, töövõtjad, tööandjad peavad organiseerima oma tegevust ning konsulteerima teineteisega, see on juhtimisstruktuure küsimus, aga ka demokraatia küsimus, meil on majandusliku, sotsiaalse, demokraatliku süsteemi ülesehituse küsimus ning küsimus sellest, kuidas seda teha. mida rohkem me seda reaalsust arvesse võtame, seda pragmaatilisemad me oleme, seda äh, paremaid lahendusi me reaalsetele probleemidele välja töötame. ja me teame ju, et poliitikute roll praeguses kontekstis on raamistiku paika panema. see raamistik peab aitama kaasa selliste lahenduste väljatöötamisele. me peame tähelepanu pöörama ka konkreetsete ettevõtete tüüpidele, kes Äh, väikesed ettevõtted, keskmise suurusega ettevõtted, mis toimivad teistmoodi. eesmärgid ei peaks olema väiksemad, aga eesmärgid peaksid olema reaalsusega kooskõlas nendes ettevõtetes. sotsiaalne dialoog tähendab seda, et tööturu osapooled peaksid vastutuse võtma endale. ja ka poliitikutel on oma roll, vaatan siin pisut komisjoni poole, meil kõigil on oma äh, sotsiaalse dialoogi tavad erinevates riikides, mina olen pärit äh, Belgiast, olen olnud äh, ametiühingu peasekretär ning äh, oma suhetes valitsusega äh, pidime, eh, kogesime me nagu papi valimist läbi pandi siis ametiühingud, tööandjate ja töövõtjate ametiühingud ühte ruumi ja öeldi, et tuleb jõuda järeldusele, tuleb jõuda kokkuleppele Äh, äh, ja pandi uksed enam-vähem kinni, mingil hetkel äh, see toimis ka Belgias ja võib-olla seda mudelit võiks pisut rakendada. Thank you, Mr Purinski. suur tänu, härra Purinski, palun. Thank you uh,. One of the questions was suur tänu. üks küsimus puudutas seda, kuidas oleks võimalik midagi praktilist sellest aruandest luua. ja üks oluline kasutusala oleks siin pöörata erisustele rohkem tähelepanu, mis jäävad äh, keskmisest väljaspoole, äh, sektoraalselt, äh, territoriaalselt. sest selge on, et erinevates töösfäärides on erinevad lähenemised ja sinna on vaja rakendada erinevaid poliitikaid. aga ma tahaksin tulla härra Servosi kommentaari juurde tagasi, mis puudutab äh, Prantsuse, Hispaania õde, metedesid, kes Prantsusmaal töötavad. Äh, võimalik on ju luua ühes riigis äh, tervet suurt hulka inimesi, kellel on väga os-, head oskused, aga siis nad lähevad ära kusagile, kus on nende jaoks paremad tingimused. ja siin tuleme tagasi sidususe küsimuse juurde Äh, majanduslik ja sotsiaalne territoriaalne sidusus, sealhulgas ka äh, tööstuspoliitika, mis on ümber muudetud. Caterpillari äh, juhtum tegelikult näitas, et meil on Euroopa Liidus vajaka sellisest poliitikast. ja kui me räägime aluslepingutest, vaatame siis Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit kolm, mis väga selgelt ütleb, et vaja on sellist sidusust ja vaja on erinevad tasemed kokku tuua. ja siin partnerlus, sealhulgas sotsiaalpartnerlus, on äh, minu arust väga oluline. väga olulised küsimused äh, on äh, siin tõstatatud, kas tänapäeval inimesed üldse on näiteks huvitatud sellest, et olla solidaarne tööandjaga. ma arvan, et me peame looma selliseid tingimused, eh, kus eh, eh, oleks sellised tingimused loodud, et sidumine tööandjaga oleks atraktiivne. võib-olla tänane olukord nõuabki seda, et oleks individuaalsem lähenemine töötaja ja, ja tööandja ja töövõtja vahel. suur tänu, härra Foldin, palun suur tänu. kõigepealt eh, on eh, tänasest see raport eh, kättesaadav ka meie veebilehel ja julgustan teid kõiki seda sõnumit levitama, öelge oma kolleegidele, et selline raport on olemas. aga mis saab edasi? mõeldes nüüd selle peale, mida me kuulsime Soome kogemuse põhjal, siis vastastikune õppimine on väga tähtis ja võib-olla äh, mõeldes edasi tuleviku peale, äh, sellised arutelud võivad leida erinevates kohtades äh, aset, sotsiaalne dialoog inimeste vahel, ettevõtetes või näiteks Euroopa võrgustikus. sotsiaalinnovatsioon komp-, ettevõtetes ja sealsed arenguvõimalused, ma arvan, et sellised tegevused oleksid väga soovitavad ning äh, Business Europe'i ja teistega võiks olla arutelud, äh, teeme seda koos või eraldi, oleme igal juhul huvitatud selle juures, sellest, et teie juurde tulla ja sellest rääkida. ning mis puudutab detailsemaid küsimusi, on valmis seda tööd tegema. suur tänu, ütleb esinaine, ma olen kindel, et siin on võimalusi saada veel vastuseid küsimustele, mis on jäänud vastuseta hetkel nüüd ütlen tere tulemast kõigile osalistele, siinsamas saali ukse taga pakutakse lõunat. selle alguseks ongi kohe praegune hetk ja siis alustame uuesti teise päeva osaga kell neliteist kolmkümmend siinsamas saalis. ja see on väga huvipakkuv sessioon, sellepärast et me räägime töö kombineerimisest mittetööeluga jätkusuutlikult terve professionaalse karjääri vältel. ja siis äh, kolmas sessioon, äh, tööeluks üleilmsete tegevuste äh, loomine ning uurimistulemused selles kontekstis. uute teadmiste jaoks on alati võimalust ning alati olete, saate ka võib-olla vastused nendele küsimustele, millele praegu ei saanud. nii et olge head, lõunat pakutakse saali ukse taga suur aitäh, et äh, teete meiega koostööd ja olete teemast huvitatud. Thank you. Thank you. Thank you. Uh,